uh,. I am very sorry to tell you that you. kahjuks ma pean paluma teil eh, seal musitamisel lõpetada. me peame alustama oma komisjoni koosolekuga, nii et tere tulemast Euroopa Parlamendi ITRE komisjoni koosolekule. ja tehkem algust. ma loodan, et teil olid suurepärased puhkusepäevad, enamikel tõenäoliselt kodus ilma ringi lendamata. ja nüüd päevakorra juurde. esimene punkt on päevakorra kinnitamine, kui märkusi ei ole, saame selle muutmata kujul kinnitada. juhataja teadaanded. kui mul olnuks midagi öelda siis ma juba teinuks seda enne alustamist. Läheme kohe kolmanda punkti juurde. robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid, tegemist on tähtsa teemaga, kallid kolleegid. ITRE komisjon on panuseks juuri raportisse, mis käsitleb tsiviilõigusnorme robootikas ja see raport esitab parlamendi seisukoht selle kohta, kuidas see niivõrd kiiresti arenev sektor vajab reguleerimist, et Euroopa saaks parandada oma konkurentsivõimet robootikas kogu maailmas. robotika mitmed aspektid kuuluvad ka ITRE komisjoni pädevusse. see ongi peamiselt meie teema. aga tsiviilõiguslikud normid robootikas on juuri pädevuses, aga kõik ülejäänu meie pädevuses, nagu tööstuspoliitika, robotite kasutamine kosmoses, digitaliseerimine ja telekommunikatsiooni küsimused, samuti teadusuuringute innovatsioonipoliitika. kui me räägime digitaliseerimisest ja telekommunikatsioonist, siis need on teemad, Äh, millega tegelevad meie raportöörid, äh, aga antud teemal robotika on raportööriks proua Kallas. nii et Kaja, kõigepealt sõna on sinul ja esimene sõnavõtt kohe pärast puhkust on sinu sõnavõtt. The... suur tänu, et sellist survet mulle avaldate, väga hea on tagasi olla nii et robootika ja tehisintellekt. ma arvan, et selle sektori kasv peab olema meil prioriteediks ja ei tohi karta öö, äh, sellega seonduvaid ohtusi. väga palju on kirjutatud robootika kohta, et see on inimkonna lõpp ja nii edasi. ja see võib tekitada hirmu, aga ei ole piisavalt räägitud koostööst robotite ja inimeste vahel ja mina oma arvamuses viitan ka sellele, et uuringud näitavad, et kui robot ja inimene töötavad koos, siis on see koostöö kaheksakümmend viis protsenti tootlikum kui ükshaaval tehtud töö. nii et see on selge, on vaja koondada tähelepanu koostööle robotitega ja need kaks ei hakka üksteist asendama. on vaja potentsiaalset tõket robootika arengule likvideerida ja tuleb arvestada sellega, kuivõrd tähtis on moderniseerida õigusakte selles valdkonnas ja anda suuniseid seal, kus see on kasvuks vajalik väga tähtis on ka see, et majanduskasvu ei saa toimuda, kui pole digitaalset infrastruktuuri ja ühenduvust. automoonsed robotid öö, on võimalikud ainult reaalajas andmekasutuse abil. nii et me peame jätkama tööd raadiospektri kallal ja telekomi küsimustega. nüüd, mis puudutab andmeid, siis ma tahan, et komisjon käsitleks juurdepääsu andmetele, eraelu privaatsuse küsimust. samuti tuleb käsitleda protsesside avatust tehisintellektiga seonduvad andmed on üha olulisemad ja tähtis on, et eh, siin autoriõigustega ei tekitataks tõkkeid ja veel juuril on väga äh, ulatuslik lisa selle kohta, mida nad tahaksid äh, reguleerida õiguslikult ja minu äh, soovitus on, et igasugused jäigad eeskirjad ainult pärsivad innovatsiooni, on vaja jätta ruumi ekspertidele, et eetilised käitumisnormid välja töötada ja erasektor peab innovaatilise litsenseerimisrežiime saama välja arendada ja see on väga tähtis, sest me tahame ju, et Euroopa Liit oleks tehisintellekti ja robootika vallas esirinnas. ja mm, arvamus kuulub eh, ITRE pädevusse ja juuril palume eh, seda arvestada. suur tänu ja nüüd saavad sõna meie variraportöörid Rahvapartei nimel Michal Boni. suur tänu, aitäh Kaja sissejuhatuse eest ja koostöö eest, sest eh, töö algas juba enne puhkusi. kõigepealt jah, tuleb mõista, et robootika <clears throat> väljaarendamine Äh, tähendab ka inimese ja raporti suhete teemaga tegelemist. teiseks haridus, teadusuuringud ja arendustegevus ja koolitus. Äh, samuti kodeerimise õppimine ja õpetamine robootikas on ka tähtis osa innovatsioonilisest majandusest. kolmandaks Euroopa eh, peab tuginema majandusarengule, innovatsioonile ja VKE-d ja idufirmad ja globaalselt tegutsevad firmad peavad koostööd tegema selleks, et robootikat globaalselt arendada. avatud innovatsioon ja mm, tugev eh, robootika on meie strateegiline eesmärk. VKE-d ja idufirmad on iseäranis olulised siin valdkonnas ja on tähtis osa robootikast. Nad tõukavad tagant äh, innovatsiooni, avavad uued turud, edendavad kaubavahetust ja pakuvad kasulikke tooteid ja teenuseid. nüüd erasektori ja avaliku sektori koostöö tõukab tagant ettevõtlust, idufirmasid ja VKE-de instrument Äh, on väga kasulik selleks, et neid, nende sektorite vahelist koostööd ka robootika valdkonnas tugevdada. viiendaks, ma usun, et KEKS pikas perspektiivas robootikal on hoopis häirivam mõju äh, konkurentsivõimeline mitte äh, tootvas tööstuses nagu põllumajandus, tervishoid, julgeolekuvaldkond ja kuuendaks, ma arvan, et meditsiinivaldkonnas robotid Eh, tagavad väga täpse kirurgia meile näiteks ja aitavad läbi viia korduvaid mm, operatsioone. Mm, on väga kasulikud rehabilitatsioonis ja logistikas, eh, aitavad haiglates kõike seda korraldada, aga kuidas tegeleda andmevoogudega robotite vahel, samuti robotite ja arstide vahel, selle peale peab mõtlema. suur tänu proua Martina Werner Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu, kallid kolleegid, kõigepealt südamest tänu proua Kallasele väga öö, hea projekti eest, aga on palju ebaselgest, et mis, mis suunas robootika areneb ja kuivõrd ta sekkub töösuhetesse. jah, digitaalne andmevahetus füüsiline tegevus, teiselt poolt väljakutsed on suured, on vaja kiireid digitaalseid infrastruktuure robootikale ja mõelda ka selle peale, kuidas see kõik mõjutab tööhõivet, kui me robootikat rohkem arendame. selge on see, et tööhõive poliitilist aspekti peab samuti robootika silmas pidama ja minu arvates seda on väga vähe käsitletud siin arvamuses ja küberturve eh, on samuti üks teema, sest eh, ja ka mm, VKE-del on just väga tähtis, et nende andmeid ja eh, intellektuaalset omandit korralikult kaitstaks ka selles valdkonnas ja lõpuks rahvusvaheline mõõde on puudu siit arvamusest. Hiina Äh, võttis üle Kuka, see robotite mm, tootja ja see on suure diskussiooni tekitanud. sellised kolmandad riigid nagu Hiina on mõistnud, kuivõrd suure strateegilise tähtsusega on robotid ja sellepärast ma tahaksin üles kutsuda komisjoni lõpuks ometi välja töötama tööstusstrateegiat, mis äh, arvestaks ka selle sektori äh, rolliga ja vaataks ka, kuidas oskusteave ja tööhõive alles hoida Euroopa Liidus. nii et need aspektid peaksid ka kajastuma arvamuses ja ma juba ootan meie koostööd. suur tänu. nüüd härra Silkiotis kuue nimel. Eh, eh, suur tänu mina tänan ka proua Kallast eh, tehtud töö eest ja suurepärase koostöö eest, mis meil on olnud. robotika pakub palju võimalusi keskpikas ja pikemas perspektiivis, aga samas on meie fraktsioonile ka selge, et kõik ei saa olema sugugi nii ilus. tuleb eh, ka mõelda vastutusele ühiskonnas, tähtis on äh, hoida inimeste elu, järge ja heaolu. on võimalik, et robootika avab äh, võimaluse ka luua uusi kõrgetasemelisi, kõrge kvaliteediga töökohti. Äh, see omakorda parandab äh, oskusi tööjõul, aga tähtis on ka ette näha millised probleemid võivad tekkida, me näeme praegu Euroopa Liidus suuri probleeme, eriti lõunapoolsetes riikides, kus meil on tegemist hoopis deindustrialiseerimisega ja samas innovatsioon robootika valdkonnas võiks olla üks ravim äh, taasindustrialiseerida need piirkonnad ja eriti on vaja tähelepanu pöörata väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustele. alati eksisteerib oht, et jääb vajaka ressurssidest, et äh, arendada välja see uus sektor. nii et siin on suuri äh, karisid, mida tuleks vältida. ja äh, võimalik ka, et väga palju töökohti kolib veebi. ja loomulikult ka andmekaitse on tähtis teema, aga ma usun, et robootika pakub võimalusi, mitte ainult väljakutseid. ja kõik, mis selle suunas läheb, on meie toetusega ja me oleme teinud ka omapoolsed ettepanekud. nüüd EFTT nimel Dario Tamborano E grazie, noi sosteniamo l'opinione della kollega Kallas. suur tänu, meie toetame eh, proua Kallase arvamust. jah, on vaja rõhutada ka seda, et väga tähtis on, et institutsioonid pööraksid rohkem tähelepanu robootikale, sest see annaks eh, väga hea instrumendi meie Euroopa Liidu tööstusele. loomulikult on vaja mõelda ka andmekaitsele ja ka ühenduvuse suurendamisele. kui me vaatame juuri äh, raportit, siis oleme päri sellega, et Eh, robotika võimaldab juurde luua töökohti, aga samas me ei tea täpselt, kui palju töökohti samas kaob. ja ettevõtted peavad kandma oma sotsiaalset vastutust ja tagama, et töökohad jääksid alles. ja tuleb kindlasti ette näha ka hüvitamise Eh, süsteem nende jaoks, kes võivad kaotada oma töökoha robotiseerimise tagajärjel. igatahes toetame ITRET ja Juurit nendes sammudes. ja nüüd proua Barbara Kappel ENF-i nimel. ma tänan. mina jagan eh, kolleeg Kallase hinnangut, eh, et Juuri raport ei tohiks olla väga keeruline, sest liigne keerulisus tegelikult takistab tehnilist arengut. jah, tehnoloogiline areng äh, äh, peab äh, kaasas käima reguleerimisega, aga samas me ei tohi takistada innovaatilisi lahendusi reguleerimisega. millesse ma kriitiliselt suhtun juuriraportis on see, et robotitel antakse eh, selline eh, eriline staatus ja registrisse kantakse nad Euroopas eh, ja maksustamise aspektid, sellesse ma suhtun kriitiliselt, aga samas väga hea, et ettepanek on meil nüüd olemas ja IT ITRE eh, arvamus on väga-väga tähtis robootika vallas, sest Euroopa on endiselt selles valdkonnas eh, maailmas liidriks, kakskümmend viis protsenti on Euroopa turuosa ja sellest tuleb eh, kinni pidada või seda isegi suurendada jah, taasindustrialiseerimiseks. jah, kui me vaatame, mida Eh, hiinlased on teinud kukani üle võtnud ja see oli meedia ehm, tähelepanu keskmes nädalaid ja Jaapani eh, firma on nüüd öelnud, et järgmisel viiel aastal kavatsevad nemad kahekordistada oma tegevust Euroopas. Eh, ja kaks koma kaks miljonit robotit on maailmas, meie Äh, oleme siin liidriks, aga Lõuna-Koreas ja Jaapanis äh, on neid veelgi rohkem, nii et sellepärast äh, tuleb mõista, et Euroopa taasindustrialiseerimise jaoks on robootika ülioluline. ja just nimelt koostöövõimelised robotid, et inimesed ja robotid saaksid koostööd teha, see on väga tähtis aspekt, see tegelikult kvalitatiivselt parandab ju äh, Äh, töömaailma, näiteks autotööstusest. Äh, seal äh, on võimalik veel väga palju töö kvaliteedi parandamiseks ära teha robotite abil ja sellepärast ma toetan meie arvamust. suur tänu. nüüd on teistel võimalik sõna saada, härra Schaffhauser Président, juste quelques, quelques remarques sur un rapport. ma tänan, mul on ainult paar märkust omalt poolt. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kuivõrd aktuaalne on robootika teema tänapäeval. ei ja väga tähtis on rõhku panna ka programmeerimisele ja ümberprogrammeerimisele, robotite ülesannete ümberprogrammeerimisele. aga samas on meil suur probleem andmete salastatuse ja krüpteerimisega, sest konkurentsivõitluski käib tööstusprotsessides. Eh, nii et kuidas andmetega ümber käia ja kuidas neid kaitsta. Eh, ja ka avatud andmetega, kuidas talitada, me teame, kuivõrd suur on Saksamaa roll. Eh, Google ja Amazon on miljardeid investeerinud äh, hiinlasedki on selle oma prioriteetseks teemaks seadnud ja meie kaotame oma oskusteavet, mis tähendab, et meie kaotame ka oma konkurentsivõimet edasisega arenguks. samas robootika on taas industrialiseerimiseks tohutult suurepärane võimalus ja kui me selle võimaluse käest anname, siis on see katastroofiks Prantsusmaa ei ole Saksamaaga samal järjel industrialiseerimise vallas ka robootika kvaliteet Sak-, Prantsusmaal on öö, äh, poole väiksem kui Saksamaal, me oleme muidugi head õppijad, aga see on tõeliseks väljakutseks Euroopa Liidule jätta kõik need oskusteadmised Euroopa pinnale. samas meie konkurendid investeerivad miljardeid, mida meil ei ole investeerida Ähm. ma tänan, kas on küsimusi või märkusi? saab vastata Euroopa Komisjon tõusetatud märkustele, aga nad vastavad kirjalikult, sest siin ei ole ühtegi esindajat praegu, kes oleks volitatud suuliselt vastama kohal. aga kirjalikult me saame küsimustele vastuse. nüüd proua raportöör lõpetuseks. And... suur tänu, suur tänu, kallid kolleegid, märkuste eest üks asi, mida ma tahaksin rõhutada, on järgmine. paljud teist juhtisid tähelepanu tööga seonduvatele küsimustele, ma mõistan, et see on tähtis teema ka robootikas, aga Tööhõivekomisjon koostab arvamust sel teemal just. ja kui me e, sellest teemast räägime, siis minagi olen palju lugenud ja see on väga-väga lai teema ja seondub sellega, et kuhu töösuhted üldse välja viivad. me räägime, kui me räägime töökohtade säilitamist, siis uuringud näitavad et, et viiskümmend protsenti äh, lastest, kes on juba sündinud, tulevikus ei tööta nendel sellistel töökohtadel, mida meie praegu täna tunneme. saab olema hoopis teistsugune töö neil ja koostöö inimeste ja robotite vahel kindlasti loob uusi töökohta, millest meil praegu aimugi ei ole. nii et võib-olla kinni hoida sellest, mis meil praegu on, ei ole kõige mõistlikum, aga ma mõistan, et tööhõivekomisjon tegeleb selle teemaga põhjalikult ja see teema ei ole ITRE pädevuses. meie koondame tähelepanu rohkem tööstuse poolele. nüüd kübar, küber julgeolek, seegi on väga tähtis teema, mis seondub tehisintellektiga ja õppivate masinatega. nüüd, mis puudutab agentuuri, siis Jüri raportis tehti sellekohane ettepanek, aga ma ei ole päris kindel, kas mõni uus agentuur midagi head saavutab. võib-olla, et praegu on juba olemas organisatsioonid, mis saaksid üle võtta nende teemade lahendamise mis me siin oleme tõstatanud. nii et ootan teie muudatusettepanekuid ja koostööd. Uh, thank you very much. Madam raportöör. suur tänu, proua raportöör. tuletan meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on kaheksas september kell kaksteist päeval. ehk siis kolme päeva pärast ITRE hääletus on kümnendal novembril, juri komisjonis kahekümne üheksandal novembril ja peaksime ka seal hääletust endale sobivas suunas suunama. suur tänu teile, päevakorrapunkt number neli, järgmisena oleme ideaalselt ajakavas Euroopa Liidu piirkondade majanduslik lähenemine, tegemist on ITRE komisjoni katseprojektiga kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvesse lisatud on see ja meie tutvustaksime teile selle tulemusi. tegemist on ühega kaheksast ITRE katseprojektist selles eelarveaastas. meil on hea meel teid siia meie sekka tervitada kõigepealt äh, mõne sõnaga tutvustaksin seda kolleegidele. täna äh, vaatame lähemalt ühte pilootprojekti, nimelt TREK ehk Euroopa Liidu piirkondade majanduslik lähenemine on see projekt. peatselt kuuleme sellest lähemalt, nagu te teate, oli parlamendil võimalus äh, igal aastal tutvustada pilo-, katseprojekte, et need saaksid iga-aastasest eelarvest rahastamist seega oli see meie jaoks väga hea võimalus. ja ITRE jaoks on see eriti asjakohane, kuna me näeme, kuidas katseprojektid arenevad ITRE komisjoni aruteludest ja hääletustest ja realiseeruvad tegelikeks projektideks ning toetus antakse välja ja toetuse saajad projekti edasi arendavad mis on selle projekti peamine eesmärk, koostöö arendamine tööstusklastrite vahel, tehnoloogiakeskuste vahel Euroopa eri piirkondades, aga samas edendame ka koostööd ja vahetame parimaid tavasid erinevates riikides, erinevates sektorites, eriti just äh, VKE-de vahel majanduslikult vähem ja rohkem arenenud, arenenud piirkondades niisiis, lähenemine on põhiteema, Euroopa Liidu piirkondade majanduslik lähenemine on üldine teema meil arutelu all. seda katseprojekti juhatavad kaks ettevõtet, nende ettevõtete esindajad on täna meie ees. nüüd annaksingi teile sõna. härra Joan Guaš Korominas esmalt on toetuse saaja Eurekati ettevõttest. Tehnolo-, Kataloonia Tehnoloogiakeskusega on siis tegu, see asub Hispaanias ja härra Corominas on avalike programmide hal-, juhataja Barcelonas. Eurocat pakub äh, äri- ja konsulte-, konsultatsiooniteenuseid teadusuuringute ja innovatsiooni arengu alal. see on väga oluline see on valdkonnaülene rahvusvaheline meeskond, mis seal töötab. ja nende teadlaste meeskond koosne-, töötab üle saja kuuekümne projektiga rakendusteaduse ja arengu vallast, see on väga suur hulk projekte. sõna ongi teil suur tänu, et andsite meile võimaluse anda ülevaate sellest katseprojektist ja selle praegusest seisust. tere päevast teile kõigile! räägin teile mõne sõnaga meie katseprojektist ja härra Gottschalk äh, võtab siis kõnejärje üle kui nägime kutset esitada taotlus, otsustasime selle projekti ette valmistada. Erika on see projekt ehk siis heade tavade vahetamine kõrgtehnoloogilises tootmises. nüüd ülevaade sellest, milles projekt seisneb partnerid ja tootmine, kuidas Euroopas tehnoloogiaid kestlikult arendada taasindustrialiseerimise nimel, kuidas tootmissüsteeme kaasajastada, kuidas Euroopas arendada kaasaegseid ettevõt-, tootmisettevõtteid. taustaks äh, nii palju, et see põhineb kahel sambal, esiteks tehnoloogia ja innovatsioon kui majanduskasvu mootorid kogu Euroopas, aga erinevates piirkondades eriti ning teine sammas, äh, algatused ja nutikas spetsialiseerumine piirkonniti, millega me samuti tegeleme. partnerid on neljast erinevast piirkonnast, Kataloonia, Lombardia, Galee ja Lõuna-Holland. meie metodoloogia püüame välja töötada nii-öelda piirkondadevahelise ühistegevuskava ja sellega seotud investeerimisplaani. hiljem näitan teile, mida ma sellega ka silmas pean. aga kaks peamist asja, mis on välja tulnud, on see, et esmalt on vaja defineerida partnerlus, piirkondade partnerlus, tehnoloogiakeskuste ja klastrite partnerlussuhted, seega rõhutan, et me ei räägi siin teadustegevusest, me räägime äh, sellest, kuidas uute tehnoloogiatega raha teenida, kuidas olemasolevaid tehnoloogiaid ära kasutada ning lõpuks muidugi peame tuvastama, kuidas seda ellu viia olemasolevates piirkondades ja olemasoleva tehnoloogiaga. praegune seis projektil on järgmine. töötame välja toet-, toetu-, toetustaristuid, mis on üksteisega seotud, teaduslaboreid, äh, õppevabrikuid, katsetootmisüksusi, teiseks äh, teenusemudelid töötame välja, kolmandaks äh, kaardistus, teenuste kaardistussüsteem, mis rakenduks kõikidele piirkondadele sama mudeli alusel, et need oleksid võrreldavad ja et me saaksime tehnoloogiat erinevate piirkondade vahel jagada samuti töötame välja uued rahastusmudelid, me kõik teame, milline on praegune rahastus äh, seis, äh, eriti just VKE-de toot- ja tootmisettevõtete peal, nii et me töötame uue mudeli kallal ning lõpetuseks äh, töötame välja ka konkreetse kommunikatsioonikava, jaanuaris alustasime selle tööga juba ja selle aasta lõpul jõuame ka lõpule tööga. juba oleme teinud teatud järeldusi pärast kuud kuud. esiteks, erinevates piirkondades on erinevad tööstusklastrid, erinevat tüüpi, kuigi tehnoloogiakeskused on üksteisega rohkem sarnased tehnoloogiakeskuste, klastrite ja VKE-de vaheline side vajab parandamist, ning konkreetselt tuleks välja töötada konkreetsed poliitikad ja programmid Euroopa tasandil selleks, et VKE-de klasterite ja tehnoloogiakeskuste osalust selles projektis stimuleerida erinevates piirkondades. see annaks tõelise tõuke nutika spetsialiseerumise strateegia elluviimisel samuti oleme välja töötanud soovitused, oleme näinud, et äh, sidusrühmade kaasatus, piirkondlikud äh, arendusametid, äh, poliitikate kujundajad, nende osalus mõjutab positiivselt partnerlust ja meie välja töötavate VKE-de jaoks ette nähtud teenus, teenuseid. Äh, kuna mul on aeg otsakorral, teen lühidalt, tehnoloogiakeskused pakuvad äh, sarnaseid teenuseid erinevatele ettevõtetele, VKE-d ei ole hal-, äh, haaratud eri, konkreetse programmiga, kuigi see peaks olema välja töötatud ja kuidagi tulevikus ka sellega tegeleda tuleb ning lõpetuseks piirkondlikud rahastusmehhanismid VKE-de toetuseks äh, ei vasta praegu VKE-de ootustele ja paljudel juhtudel ei äh, tõuka tagant piirkondade vahelist koostööd, aga me plaanime ka selle, sellega tegeleda. Äh, neid järeldusi saimegi praegu teile tutvustada, meil on praegu projekti äh, keskel oleme, mul oli viis minutit ainult aega ja katsingi kõik teemad. suur tänu teile ja õnnitlen teid nii hea kõne kui selle eest, et te suutsite välja lugeda nii väikesel ekraanil nii pisikese kirja. järgmine kõneleja on Daniel Gottschalt, Inside Bavariat esindab tema. härra Gottschalt on äh, toetuse saaja Inside Bavaria tegevjuht, äh, ettevõte asub Obernburgis äh, Saksamaal ning ettevõte tegeleb projektihalduse ja kavandamisega Insight Bavaria on algatus, mis on seotud äh, CCB-ga ehk Chemie klaster Bayern, Bayerni keemiaklaster ja nende tegevuse ala hõlmab ka Baierimaa keemiatööstust ning sellega seotud tööstussektoreid Nad teevad koostööd kohalike ja piirkondlike majandusarengu agentuuridega üle kogu maailma ja nende eesmärk äh, on lihtne. palun, sõna on teil. suur tänu. oma projektis äh, nägime suurt väljakutset, kuna meil on kolm väga erinevat piirkonda Euroopas, äh, Baierimaa, Holland kas me leiame ühise väärtuste ahela ja ühised äh, spetsialiseerumisvõimalused. kui see meil õnnestub, siis saame me oma mudelit tutvustada ka teistes piirkondades. väljakutsed äh, üleilmastuva maailmaga on ju sarnased. me kõik tegeleme suurte investeerimisprojektidega Hiinas, näiteks kahe nädala ees käisin Põhja-Soomes äh, üritusel, rääkisin oma abikaasale, et ma ootan seda Äh, üritust väga, kuna seal ei ole hiinlasi ega megaprojekte, aga esimene asi, mida ma sinna jõudes nägin, äh, on see, et mulle öeldi, et meil on väga kiire, kuna me ootame just Hiina delegatsiooni, nii et see mõjutab meid kõiki ja kui me suudame piirkondlikult nutikalt spetsialiseeruda, ilma selleta ei ole meil võimalik mängureeglite kirjutamises kaasa rääkida kui me nutika spetsialiseerimisstrateegia ühendame oma praeguse tööga, siis see meil ka õnnestub ja sellega me olemegi teinud, me oleme analüüs-, analüüsinud väärtusahelat erinevates piirkondades ja keskendunud sellele, et töötada välja erinevaid piirkondi hõlmava tootmisahela. kas Baierimaa näiteks äh, saab äh, olla see piirkond, kus leiame kemikaalidele tööd, tööstusliku lahenduse ja et neid saaks rakendada mõnes muus piirkonnas, et need oleks majanduslikult kasulikud. ja kui see mudel õnnestub, siis saame me seda üle kogu maailma edendada. leidsime neli sellist väärtuste ahelit, ahelat, ehm, toidu, toidu ja elusloomade sektoris näiteks igas väärtusahelas uurisime, kas meil on äh, mõnes piirkondades äh, tehnoloogia olemas, kas meil on toormaterjal, kas meil on juurdepääs materjali, kas meil on tootmisvõimekus ja kas meil on turule juurdepääs. kui kõik äh, elemendid on olemas, siis fantastiline, toome klastrid omavahel kokku ja edendame seda, mis meil on. kui neid elemente ei ole, siis unustame selle teema, me ei tegele siin soovunelmatega. kui meil on puudunud ainult üks element, siis on vaja suurendada investeeringuid, siis saame teha ettepanekuid väärtusahela loomiseks, näiteks 3D printimine biomeditsiini vahel, Hollandis äh, tegeletakse uurimistööga, näiteks töötatakse, töötakse välja uuest materjalist äh, kunstpuusa, Baierimaal on äh, näiteks 3D printer, kui see printer suudaks biomaterjalist toote välja printida, siis oleme juba loonud midagi uut ja just seda me uurimegi. meil õnnestus viisteist sellist eh, valdkonda paari, kõigest paari kuuga välja uurida. võtsime need investeerimiskavad ja lõime tegevuskava selle asemel, mida meil vaja on, meil on vaja investoreid, finantsinvestoreid, tööstusinvestoreid ja konkreetselt selliseid investeeringuid, mis aitavad aktiveerida piirkondade ülest väärtusahel. me peame defineerima, milliseid projekte me suudame pakkuda finantsinvestoritele Hiinast, tööstusinvestorile äh, USA-st, Euroopast, kes on tootjad, kes on kliendid, millised on verstapostid selleks, et äh, uut tüüpi väärtusahel välja töötada. ja kõik see tehakse avalikuks ka interneti kaudu ja projekti ettepanekuid saab äh, muidugi veel lisada, see on nagu üks suur masin, äh, mille, millesse saab sisa, sisestada mõnest muust piirkonnast projekti ideed, sisestame selle masinasse ja masin annab meile välja investeerimisprofiili, et luua väärtusahel ning loodetavasti selle kaudu saame ligi tõmmata kolmandatest riikidest investeeringuid, aga ka Euroopa Liidu siseselt järgmine, seda masinat nimetame väärtusahela kiirendiks, me ei tee seda mitte ainult uute materjalide puhul, vaid kogu nutika spetsialiseerumise valdkonna puhul. praegu on puudu see, et me võtaksime selle masina ja kombineeriksime selle finantsinvesteeringutega, kinnisvara arenguga äh,, näiteks töötatakse välja järjekordset äh, kaubanduskeskust, kortermaja, kasiinot, kui me näitame invest-, investoritele klasterite, tööstusklasterite võimalusi sellistes projektides selleks, et majanduslik kasu oleks piirkonniti suurem, siis äh, viib see meid äh, näiteks selliste kümne miljardi suuruste investeeringutega, nii millega me praegu Hiinas tegeleme, Hiina ja Euroopa koostöö Äh, oleme platvormi välja töötanud ja loodame, et selle muutub äh, Euroopa Komisjoni, aga ka teiste jaoks väga äh, võimekaks tööriistaks. suur tänu! suur tänu, lõpetasite samuti ideaalselt ajakavas. nüüd kuulaksime hea meelega oma kolleegi Euroopa Parlamendist härra Maragalli, kes oli üks selle pilootpro-, katseprojekti algatajatest, ta algatas selle lausa üksinda EITRE komis-, komisjonis, nagu ma tean. ja te tahtsite meile näidata ühte kolleeg-, äh, slaidi, olge lahked. sõna on teil. Sure, thank you, president. Think... suur tänu, äh, lugupeetud esimees ma ei ole päris kindel, et kas kõik täpselt näevad, mis selle joonise peal on siin ekraanil. või mõi-, kas kõik seda mõistavad. tegemist on väga lihtsa joonisega tegelikult, nii et ma võin selle igal juhul kõigile näidata. see näitab äh, tööjõu ja äh, tunni tootlikkuse vahelist suhet äh, Euroopa Liidu liikmesriikides kahe tuhande viieteistkümnenda aasta seisuga. siin näete siis, kuidas need kaks väärtuste telge on omavahel seotud ning ja kõigepealt ma tahaksin nüüd edasi tänada komisjoni ja kõiki teisi koostööpartnereid, kes on mõistnud, kui oluline see pilootprojekt oli suur tänu meie külalistele. Sean Grass, eurokraat Katalaaniast ja äh, Baierimaa esindajad. me ei valinud neid sugugi mitte üh-, suvaliselt, neid kahte piirkonda. Need äh, kaks klastrite piirkonda valiti välja hoolikalt, need piirkonnad, need riigid sobisid suurepäraselt sellisteks pilootprojektideks, tegemist on eduka pilootprojektiga, äärmiselt huvitavaid kogemusi kogusime ja äh, meie kõik, äh, Euroopa Komisjon, parlament äh, ja teised peavad neid kogemusi nüüd edasi rakendama, et sellised, selline edu korduks ka teistes piirkondades. ja regioonides, kus, kellel oleks tehnoloogia siirdest palju ammutada Euroopas ei ole vaja mitte ainult struktuurilist reformi, millega tuleks kaasa palkade langus, vaid meil on vaja sellist struktuurilist strateegiat, mis tooks kaasa tehnoloogilise Äh, kiire arengu ning äh, eestvedaja rolli tehnoloogia vallas. meie peame toetama ettevõtteid, kes langetavad oma valikuid ja saavad aidata Euroopas, Euroopa lisandväärtust piirkondadesse tuua. mina olen veendunud, et sellel ei ole praegu tööstuspoliitikas piisavalt palju tähelepanu pööratud, aastaid pole seda tehtud ja seda tuleks teha Euroopa äh, probleemid peaksid ammutama inspiratsiooni sellistest teadusuuringutest äh, ja äh, sellega hoo sisse puhuma tehnoloogia arengule. see on olnud Euroopa dilemma aastaid juba, kuidas seda teha ja see pilootprojekt näitab, et seda on võimalik praktikas ellu rakendada. suur tänu, kallis kolleeg. aga kuidas on nende riikidega keda ei ole siin käsitletud ja kes ei ole sinu kaardis, peaaegu kümme liikmesriiki on sinu joonisest välja jäänud. kas sa oskad ka nendele mingisuguseid ideid pakkuda? sa näitasid meile joonist kaheksateistkümne liikmesriigiga, kuidas on lood kaheksateistkümne äh, liikmesriigiga, kui, kus on need ülejäänud liikmesriigid ma arvan, et kõik on olemas. kas tõesti üheksateist või kaheksateist, ma arvasin, et kakskümmend kaheksa oli neid seal, tegemist on Eurostati näitajaga, täiesti äh, äh ametlikud näitajad on siin. aga loomulikult tegelikult peaksid olema kõikide riikide kohta siin näitajad Äh, kui ei ole, siis äh, kindlasti küsime, äh, kirjutame, esitame kaebuse. Maybe different plot that I have got here because I have got another one. Okay. Ah, perhaps. Yes. Ah, thank you very much. Any other request for floor? I will, excuse me, President, I, I will um, um, provide you with all, all the okay. jah, ma igal juhul esitan teile, lugupeetud esimees, kui vajalikud andmed. kas keegi veel sõna soovib, küsib komisjoni esimees, kui ei, siis Euroopa Komisjoni esindaja härra Tokaski, kes on äh, Grow peadirektoraadi äh, direktor. suur tänu, härra esimees, suur tänu, et andsite meie peadirektoraadile võimaluse neid kahte projekti ka omalt poolt kommenteerida, kõigepealt on meil suur rõõm äh, tänada ITRE komisjoni selle toetuse eest nende projektide elluviimisel ja seda esimesest päevast alates. iseäranis suur tänu härra Marakallile, kes on teinud ära suure töö kuulsite nendest kahest projektist, milles on nüüd töös, aga räägin teile natukene ka laiemast taustast. Need kaks projekti, millest me täna oleme räägime, on olnud meie peadirektoraadide jaoks väga olulisemad, neid on aidanud meil oma peadirektoraadi klastri lähenemist edasi arendada. Nendest projektidest lähtudes, lähtuvalt oleme uue algatusega lagedale tulnud COSME äh, raames kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast alates, sellega soovime samuti äh, nutikaid investeeringuid, nutikaid klastreid äh, toetada ning äri keskkonda parandada klastrites. me olen uus algatus klastripartnerluseks ja investeeringute toetamiseks, kus võetakse arvesse nende kahe pilootprojekti kogemusi väga mitmel moel me juba otsime võimalikke partnereid äh, ja vastav hankekuulutus on juba välja kuulutatud mm, ja sellised Euroopa klastripartnerlused äh, peaksid kaasma äh, suuri tehnoloogiakeskusi ning toetama väikeste keskmise suurusega ettevõtteid ning rakendama struktuurifondide vahendeid. Kosme eelarvest tulevad vahendid umbes kaks koma, üle kahe miljoni euro kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja tavaliselt äh, liikmesriigiti üritatakse rühmitada nelja-viite klastrit. ja kõik taotlejad peavad äh, vähemalt ühe klastri kaasama kas üleminekupiirkonnast äh, või vähem arenenud piirkonnast, et sellest protsessist saaksid kasu kõik vastastikku. ja samal ajal püüame kaasata ka piirkondlikke ametivõime sellesse protsessi. oleme koos Regio peadirektoraadiga aruka spetsialiseerimise platvormi loonud äh, tööstuse kaasajastamise eesmärgil ja äh, selle platvormi kaudu saab äh, ekspertteadmisi ning kogemusi klastri koostöö kohta. see platvorm peaks ka aitama üldiselt klastripartnerluse protsessi tugevdada praegu me vaatame veel kahte pilootprojekti ja vaadata, analüüsida, kas on veel midagi, mida võiksime nendest projektidest õppida. praegu peame läbirääkimisi projektipartneritega selle üle, kuidas kolmandate osapoolte äh, klastreid äh, paremini ära kasutada. kui pilootprojekti äh, kaudu ühte äh, tüüpi klastri tehnoloogiasse investeeringuid tuuakse laboratooriumitesse näiteks äh, ja nii edasi ja nii edasi, me tahaksime, et need vahendid äh, oleksid kättesaadavad ka, ka väljaspool seda konkreetselt spetsialiseerunud klastrit, seda valdkonda võib aga tulevikus veel edasi arendada, aitäh! suur tänu! kas sooviksite veel paar sõna öelda meie arutelu lõpuks või mitte? paar sõna lõpetuseks meie ekspertidest, palun suur tänu selle äh, äärmiselt suure au eest. Äh, äh, väga lühidalt minu poolt rääkisite teistest piirkondadest ja kasust teistele partneritele. meie tööriist peaks olema kättesaadav kõikidele Euroopa piirkondadele. meil on väga hea meel, kui mõni teine Euroopa piirkond selle projektiga liitub, kui igaüks tahab oma piirkonda ainult tagant tõugata, siis asi ei toimi, kui me lööme, loome aga tööriistu, mida saavad kõik Euroopa Liidus kasutada, siis on meie jõud suurem. nii et meie igal juhul järgmise aasta alguses kavatseme oma tööriistad teile kättesaadavaks muuta ja suur tänu teie komisjonile ja kõigile meie partneritele, et te olete meie kogemuse, meile seda kogemust võimaldanud. suur tänu, mul on väga hea meel, et projektidega läheb kõik hästi ning äh, tulemused on roosilised, suur tänu teile!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 uh, this, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. meid ei ole väga palju kohal siin saalis, aga mida teha? tuleb alustada. isegi kolm-neli minutit on juba üle läinud. kõigepealt me testime, testime. kas teil on hea meel olla tagasi Euroopa Parlamendis, palun vastake okei okay,, the floor, the, the, the vote is open. hääletus algas, hääletus algas, hääletus käib. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. enamik on rahul. väga hea tulemus. ei oodanudki. Läheme siis hääletusnimekirja juurde meie raportöör on Nicolas Bay ja teemaks on avamere nafta ja gaasi ammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised. muudatusettepanek kakskümmend, nimeline hääletus. hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt? vastu? erapooletud, kontrollime üle. kakskümmend üks hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, sama enamus, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kakskümmend kolm. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kakskümmend kuus. hääletus lõppes. võetud. kakskümmend seitse, nimeline hääletus. nimeline hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu. kontrollime üle. kolmkümmend üks hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend viis nimeline hääletus. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu. kontrollime üle. hääletus algas ja hääletus lõppes tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. see tuleb üle kontrollida. kolmkümmend seitse. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. tuleb olla päris kindel. kolmkümmend üheksa, hääletus lõppes. vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sama enamusega nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis langeb ära, sest kolmkümmend seitse sai vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, viiskümmend kaks tuleb üle kontrollida, viiskümmend kaks, viiskümmend kaks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 vastu, erapooletud. kontrollime üle kompromiss üks. hääletus lõppes. tagasi lükatud esimene muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsmes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neljas poolt, vastu. kontrollime üle neljas muudatusettepanek hääletus lõppes. tagasi lükatud viies poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuues poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümnes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu. kontrollime üle. kaheteistkümnenda kontrollime üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist nimeline hääletus nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, lõpphääletus on elektrooniline. elektrooniline hääletus, lõpphääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud Oh, no draft opinion. nii et arvamuse projekti ITRE komisjonilt ei ole. vastutuse hüvitamise ja finantstagatiste kohta, mis puudutavad avamere nafta ja gaasi ammutamisprotsesse. Läheme kohe edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde. ma palun, et te oleksite vaiksed, kui lahkute siit saalist. Mr. Karinš as well. puudutab ka härra Karinšit. okei okay,, so let us start. Let... nii et alustagem. kuues päevakorrapunkt, millega kehtestatakse infovahetusmehhanism, mis puudutab valitsustevahelisi eh, energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid energeetika vallas liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahel. see määruse eelnõu on üks osa energiajulgeoleku paketist. energiajulgeoleku pakett. ja me tahame tugevdada energia siseturgu ja ka energia julgeolekut ja määruse eelnõu eesmärgiks on tagada, et et valitsustevahelised kokkulepped energia vallas oleksid kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja me tahame ka suurendada nende lepingute läbipaistvust selleks, et suurendada Euroopa Liidu energiavarustuse kuluefektiivsust ja ka suurendada, parandada solidaarsust liikmesriikide vahel. raportöör, nagu teile meenub, tutvustas oma raportit juunikuus ja tegi ettepaneku teha kakskümmend seitse muudatusettepanekut. ja peale selle kakssada kolm muudatusettepanekut esitati veel juurde ja tänase arutelu eesmärgiks on arutada neid muudatusettepanekuid ja üritada pärast seda kompromisse leida. kõigepealt arutelu ja siis raportöör ja variraportöör saavad ka juba tulla kompromissettepanekute juurde pärast seda arutelu ja viimistleda neid. härra Tšislav Krasnodebski ECR fraktsioonist on meie raportööriks. palun. suur tänu już powiedział, złożono. Nagu te ütlesite, kakssada kolm muudatusettepanekut on laekunud. nii et te mõistate, et see on suur hulk, aga mitte tohutu suur hulk, on olnud äh, raskemaid olukordi. jah, me kavandame Strasbourgis variraportööridega kohtuda järgmisel nädalal. võib-olla kuupäev veel muutub. täna äh, me saatsime välja kompromiss ettepanekut esimese variandi ja ma tuletan teile meelde, et vastavalt päevakorrale hääletusele läheb kolmeteistkümnendal oktoobril siin komisjonis see tekst. mis puudutab muudatusettepanekuid, eh, siis võib öelda, et nende sisuks on suurendada Euroopa Komisjoni rolli rahvusvaheliste lepingute kontrolli vallas Äh, äh, minu kolleegid on olnud veelgi auahnemad siin, kui mina olen olnud. Äh, ja nende ettepanekud, kui need vastu võetakse, viivad raporti kaugemale, kui oli komisjoni esialgne ettepanek. ollakse ühel meelel selles, et öö, senine reguleerimine ei ole olnud piisavalt tõhus. mõned kolleegid eh, nii vasakult tiivalt kui ka paremalt tiivalt öö, eh, omavad väga erinevaid seisukohti. mis puudutab öö, eh, konkreetseid aspekte, siis enamus toetab toetab seda, et toimuks ka ex-ante kontroll ja mitte ainult rahvusvaheliste lepete puhul, äh, riikidevahelise lepingute puhul selle sõna ranges tähenduses, aga ka kommertslepingute puhul, mis tulenevad riikidevahelistest kokkulepetest. Äh, ja see puudutab ka mittesiduvaid kokkuleppeid. kolleegid leiavad, et ka neid leppeid peab kontrollima. Need ei ole lepingud liikmesriikide vahel otseselt, kuigi juriidiliselt eh, nende sisu on samasugune nagu rahvusvahelistel lepetel. tehti ettepanek ka selliseid lepinguid reguleerida, eh, kus osalisteks ei ole mitte ainult liikmesriigid, vaid ka ettevõtted, eh, millel, milles riigil on enamus. Need on sellised hübriidlepingud Äh, äh, nõukokku me leiame, et enamik on seda meelt, et lepinguid ei pea mitte ainult kontrollima Euroopa Liidu õiguse seisukohast, vaid ka Euroopa Liidu eesmärkide seisukohast energialiidu vallas ja energiastrateegia põhimõtetest lähtudes. võin optimistlikult väita, et meil on võimalus välja töötada kiiresti ja tõhusalt kompromiss, sest meil on enamus siin komisjonis ja me saame seda teha ka täiskogul. Äh, E, swojego raportu. Rozumiem, że... Suur tänu raporti tutvustamise eest. Saan aru, et töötate juba kompromissettepanekute kallal. Nüüd anname sõna variraportööridele. Rahvapartei raportöör kolleeg Urutšev, sõna on teil. Thank you, Chairman. Dear colleagues. Suur tänu, kallid kolleegid tervitan kahel käel seda, et raportöör on lähenenud küsimusele euroopalikumalt seoses energiakokkuleppeid käsitlevate vahenditega. tänan ka teisi ITRE kolleege nende panuste eest, enam kui kakssada muudatusettepanekut on meil. olen tutvunud nende kõigiga ja rõhutaksin mit-, mitut punkti mida tuleb hoolikalt kaaluda meie edasises töös. esiteks tuleb austada teatud punaseid äh, jooni, piire, eriti mis puudutab liikmesriikide pädevust otsustada ise oma energiapoliitika üle. me peame leidma tasakaalu äh, liikmesriikide välispoliitika pädevuses selleks, et äh, rääkida läbi valitsuste vahelised lepingud, me peame austama lähimuspõhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet. usun, et liikmesriikide huvides on see, kui komisjon äh, võtab oma seisukoha, aga samas äh, komisjoni kohustuslik kaasamine läbirääkimisprotsessi ületab punaseid jooni komisjon peaks osalema ainult jälgijana liikmesriikide nõusolekul. teiseks, mis puudutab äh, mittesiduvaid vahendeid, siis mina leian, et liikmesriike ei tohi kohustada edastada komisjonile oma mitmesiduvaid vahendeid, kuna need on mitmesiduv, mittesiduvad juriidiliselt ja seega ei tohiks neid vahendeid selle otsusega kaasata need vahendid pea, vahendite kaasamine peaks olema liikmesriikidele vabatahtlik. vastupidine äh, looks liiga suure halduskoormuse ja ei oleks äh, mõeldav ega teostatav. Äh, kartus, et valitsustevahelistelt kokkulepetelt liigutakse siis üle mittesiduvatele, see on minu arust liialdus, aga igal juhul lõpeb lõpevad läbirääkimised siduva kokkuleppega. ning kolmandaks peame asjale andma konkreetse raamistiku selleks, et me jõuaksime konkreetsete äh, ri-, valitsustevahelise leppeni me räägime energialepingutest, energiataristust, millel on siduv äh, iseloom ja ainult nende läbi saame me mõjutada energiasiseturgu ning neljas punkt härra Krasnodebski juba mainis seda, et eh, eks ante eh, hinna, hinnangud ei tohiks piirduda ainult gaasisektoriga. leian, et vähemalt eh, nafta valdkonnas on meil vastavad kokkulepitud taristud olemas, mis võib-olla on võimelised mõjutama energia siseturgu, ka selles valdkonnas me peame leidma kokkulepped ja veenma nõukogu äh, selles samuti. ning lõpetuseks, liikmesriigid peavad äh, komisjoni ette teavitama oma energiavaldkonnaga seotud äh, valitsustevahelistest kokkulepetest. see vastab täielikult Euroopa Energialiidu eesmärkidele Ehm, eriti mis puudutab energiajulgeolekut, tarnekindlust ja see, seda, et soovitakse tagada energia siseturu toimimine. suur tänu ning kolleeg Baltšitis äh, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu esiteks tänaksin raportööri selle suure töö eest, mille, mis ta on ära teinud. tal oli väga jäik positsioon, kui ta kaitses komisjoni seisukohta, ta soovis, et meil oleks tõhus äh, vahend teabevahetusmehhanismi loomiseks, äh, mis puudutab valitsustevahelisi kokkuleppeid variraportöörina, soovin mina seda seisukohta toetada töötan kompromissettepanekute kallal ja võin öelda, et raportööril on õnnestunud äh, põhimõttelised ettepanekud alles jätta ja see aitab tugevdada energia siseturgu. mis puudutab mittesiduvaid vahendeid, siis tuleks need kaasata ka eksante hindamisse. toetan äh, ka sätet Äh, läbirääkimiste kohta teabe avalikustamise kohta, mis puudutab komisjoni osalust läbirääkimistel, ka see on väga oluline aspekt. Äh, kompromissettepanekus neli on seega välja toodud, komisjoni osalus on kohustuslik juhul, kui kakskümmend kaheksa protsenti energiatarnest äh, läbirääkimised katavad. mul on hea meel, et tulevikus on valitsustevahelised äh, kokkulepped ka sisuliselt defineeritud, kompromissettepanek üks toob selle eraldi välja. soovin tänada raport, raportööri tubli töö eest. loodan südamest, et meil õnnestub jõuda kokkuleppele ka dokumendi sisu osas, see on väga tähtis teema sellest on väga palju kasu tulevikus meie energiaturul. aitäh! härra Palunde, härra Tarandi nimel, roheliste nimel, palun, sõna on teil. suur tänu, kallis raportöör ja kolleegid valitsustevaheliste kokkulepete olulisust tuleb rõhutada, nendel on väga oluline roll energiakokkulepetes ja energiaturu toimimises. me saame üha enam aru, et praegune süsteem vajab parandamist ja me peame tagama, et Euroopa Komisjon aluslepete kaitsjana ei vaata abitult lihtsalt peast, pealt, vaid sellel on piisavalt vahendeid, et Euroopa Liidu õigusraamistikus Energialiidu toimimise nimel tegutseda, seda on meie elanikel ja meil vaja. näen rõõmuga, et toetame kõik äh, seda, et komisjon mitte peaks, vaid peabki osalema läbirääkimistel, kui tegemist on olulisemate kokkulepetega. see mõjutab energia siseturgu oluliselt. ja see mõjutab ka Euroopa Liidu energiajulgeolekut ning iga eraldi liikmesriiki lisaks oleks abiks see, kui me defineerime ära, millised on olulisemad lepingud ja millised, millistel peab komisjon osalema. mis puudutab valitsuste vahelist, need on siis valitsustevahelised kokkulepped energia vallas, mis hõlmavad vähemalt kakskümmend kaheksa protsenti tarnest. meie arust on samuti oluline laiendada kolmandate riikide mõistet selleks, et täita võimalikud tühikud seal, kus valitsustevaheline leping äh, toimib varjatult äh, ainult ärilise leppena mõne energiaettevõtte poolt, äh, mida tegelikult kontrollib liikmesriik või mõni kolmas riik. see otsus peaks katma ka näiteks energiahiidudega seotud sõlmitavaid lepinguid näiteks Gazpromiga ja peaks tagama meie energiapoliitika eesmärkide täitmise. toetame raportööri ettepanekut ja olles lugenud muudatusettepanekuid, olen veendunud, et läbirääkimised on konstruktiivsed ja me suudame välja töötada tugeva seisukoha. töötame rõõmuga konstrukt-, konstruktiivselt koos raportööri ja variraportööridega, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg, selle sõnavõtu eest ja proua Björning, proua Milnin, Milnari äh, eest ALDE nimel, palun. suur tänu, tänan raportööri ja variraportööre väga hea koostöö eest selle dokumendiga. leiame, et äh, raporti ettepanekus on juba mitmed olulised punktid kaetud selleks, et komisjonil oleks tugevam roll valitsusevahelistes lepingutes ja nende läbirääkimistel. kui soovime luua Euroopa-ülese energiaturu, siis me peame tagama, et valitsustevahelised lepingud äh, vastaksid Euroopa Liidu õigusele. valitsustevahelised kokkulepped mängivad olulist rolli meie pikaajalises äh, strateegilises äh, energiainvesteeringutes ning kui need on sobimatud Euroopa Liidu õigusega, siis võib see peletada investeeringuid Euroopa Liitu ja takistab eh, energia siseturu toimimist. oleme raportööriga nõus eh, mitmes punktis, näiteks selles, et on vaja eksante hindamist ja välja tuleks eh, arendada ka valikulised võimalused selleks, et ettevõtetel oleks võimalus viia vastavusse oma töö Euroopa Liidu õigusega. lisaks toetame muudatusettepanekuid, mis tugevdavad raportit ja komisjoni rolli. mitmes muudatusettepanekus toetame eksante hindamist valitsustevaheliste lepingute korral ja mittesiduvate vahendite korral selleks, et vähendada võimalust äh, hin-, hindamisest äh, mööda hiilida. samas me leiame, et komisjonipoolsed hindamised ei tohiks äh, takistada äh, lepingute sõlmimist, vaid tagavad vaid seda, et need vastaksid Euroopa Liidu õigusele. lisaks sellele usume me, et komisjonil peaks olema võimalus osaleda jälgijana läbirääkimistel mitte ainult äh, siis, kui liikmesriigid need na, komisjoni sinna kutsuvad, vaid vajadusel ning energia siseturu toimimise nimel saaksid nad äh, ise algatada jälgimisprotsessi. suur tänu äh, ootame juba edasist tööd selle dokumendi kallal. suur tänu teie sõnavõtu eest. härra Silikiotis kuue nimel, palun. suur tänu. alustuseks tänan härra Krasnodebskist tema raporti eest. kuue liikmed on teistsugusel seisukohal mis puudutab valitsustevahelisi kokkuleppeid. meie jaoks on selge, et riiklik järelevalve ja paindlikkus peab olema tagatud me ei saa lasta juhtuda sellisel olukorral, et liikmesriigid peavad minema komisjoni jutule, paluma neilt eelnevat heakskiitu. ja samuti ei saa lubada komisjoni poolseteks ante hindamist eh, ning eh, see aeg, mis komisjonil on otsustamiseks antud äh, valitsustevahelise kokkulepete üle, see on liiga pikk. oleme mitmel juhul juba ka näinud, et äh, Euroopa Liit ei ole tulnud toime probleemidega, mis äh, tõusetuvad just energiavaldkonnas eriti just sellisel ajal, kus äh, meil on selliseid energiasaarekesi, kus mõni liikmesriik ei ole Euroopa Liidu süsteemi ühendatud. me räägime praegu suveräänsetest õigustest, mis on liikmesriigi pädevuses ja kui me soovime tagada mitmemõõtmelise toimiva energiaturu, energiapoliitika, siis me peame seda tegema kui me anname komisjonile nii palju pädevust juba enne seda, kui valitsustevahelised kokkulepped on sõlmitud, see ei ole tee edasi. ilmselgelt on küsimus ka konfidentsiaalsuses. seda ei tohiks mitte kuidagi komisjoni poolt piirata, on oht, et äh, komisjon võib äh, manipuleerida liikmesriike mingis suunas tegutsema, näiteks äh, koostöömemorandumite kaudu, energiatarne, energiaallikate kontrollimise kaudu, energiaturu, energiaressursside avamise kaudu, tõusetub ohk, et, oht, et see ettepanek äh, muudab liikmesriigid etturiteks, mis on komisjoni meelevallas meie jaoks on see täiesti vastuvõetamatu, meie usume, et komisjonil peaks olema nõuandev, konsultatiivne roll, et nemad äh, pakuksid äh, abi, kui liikmesriigid seda soovivad. meil on mõned muudatusettepanekud äh, ka lauale toodud ja loodame, et saame tulemust toetada. kolleeg Borrelli EFTD nimel, palun suur tänu. selleks, et välja töötada tõeline ühine energiapoliitika, mis tagaks energiaturul julgeoleku kodanikele, see eesmärk on muidugi väga positiivne, kuid võtaksin nüüd mõne minuti selleks, et rõhutada peamisi põhjuseid, mis on meie soovituste taga tahtsin komisjoni rolli panna kont-, konteksti ja selgitada, kuna raporti algses tekstis on see häguseks jäänud. soovisime piirata komisjoni konsul-, rolli selleks, et äh, nad toimiksid nõuandjana, mitte kolmanda läbirääkimiste partneritena, läbirääkimised peaksid äh, olema ju äh, teiste käes raporti tekst jäi selles osas hä-, veidi häguseks. soovisime rõhutada seda, et komisjoni roll peaks olema äh, juriidilise, juriidiline. samuti äh, on oluline, mis, äh, mida, mida soovib riik ja komisjon peaks riiki toetama äh, komisjon pea, peaks riigi seisukohta toetama, mitte, mitte seda ennetama. ning komisjoni nõuandev roll tuleb mängu väga konkreetsetes aspektides, aga see jääb samuti tekstis häguseks. soovin juhtida tähelepanu näiteks sellele, et komisjonil olevat väga palju kogemusi selles vallas, aga tegelikult see ei vasta tõele komisjonil äh, ei ole nii palju kogemusi selles vallas, kui mitmel liikmesriigil on. läbirääkimiste eesmärk on luua veenev kokkulepe, mis oleks mõne, mõlemale osapoolele kasulik ja mida õnnestuks äh, ka täielikult rakendada. tegemist peab olema kestliku ja kestva kokkuleppega, komisjon ei saa siin äh, mingit äh, rolli võtta. soovime samuti komisjonile meelde tuletada, et äh, nemad ei asenda liikmesriike ja sellist muljet isegi ei tohi jätta, vastasel juhul äh, on äh, ongi võimalik äh, kodanikke veenda, et neid juhib mingisugune mõistetamatu bürokraatia ja see viib halbade tulemusteni, palun. härra Schaffhauser ENF-i nimel, palun. kallid kolleegid, lugupeetud esimees, energia küsimustes on äh, liikmesriikidel äh, oma pädevus ja seda juba vaikimisi, valitsustevaheline koostöö on hädavajalik, sellepärast et sageli on tegemist pikaajaliste investeeringutega ja äh, need peavad olema nähtavad ja nende jaoks on vaja liikmesriikide toetust. subsidiaarsuse põhimõte, lähimuspõhimõte ja ka proportsionaalsuse põhimõte paneb meid ütlema seda, et komisjon ei peaks oma nina sisse toppima äh, energiat puudutavatesse äh, lepingutesse, valitsustevahelistesse lepingutesse, piisab täiesti. võtke see komisjon siit välja ja siis äh, on energia tõhususe ja energiaturvalisuse tagatise tagajateks liikmesriigid, see on pika ajaliselt ettenähtav protsess, mis lähtub äh, vajadustest koha peal. kui te komisjoniga sisse tuleb, äh, toote, siis äh, tuleb ebastabiilsus ja energiaturvalisus pole tagatud ainus turvalisus on ja tagatus on võimalik ainult valitsusvahelise lähenemisega lähimuspõhimõttest lähtudes, aga paraku, paraku äh, jällegi äh, muudab raportööri olukorra hullemaks, äh, eks ante ülevaatamine energialepingutele ja äh, lepingute edasisaatmine mittesiduvate lepingute puhul samuti on täielik sekkumine liikmesriikide pärusmaale mm ma tahaksin siinkohal rõhutada, et äh, Austria, Portugali, Malta ja Prantsusmaa parlamendid on selle teksti juba hukka mõistnud, äh, kuivõrd see rikub lähimuspõhimõttest. Malta äh, parlament ütleb, et komisjoni esitatud arvud on valed ja kolmkümmend neli protsenti on, pole õige vaid, vaid hoopis kolmteist protsenti ja võib-olla isegi veel vähem, kaheksa koma üheksa protsenti. nii et äh, lähenemine on äh, proportsioonidest väljas äh, ja vähe sellest, see pole ka tõhus, see pole ka kasulik ning ei aita meie energiavarustuskindlust kuidagi paremini tagada, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg! ja nüüd siis Euroopa Komisjoni esindaja Hans van Sten energia peadirektoraadi osakonna juhataja. suur tänu, härra esimees. kõigepealt suur tänu raportöörile hea raporti eest ja suur tänu ka teie komisjoni liikmetele kasulike kommentaaride eest, huvitavate muudatusettepanekute eest ja komisjoni seisukoht on järgmine, Euroopa Parlamenti selge seisukoht on välja kujunemas, see on väga teretulnud ja tervitame ka seda, et Euroopa Parlament soovib ambitsioonikat lähenemist ja seda on soovinud ka komisjon. ma ei hakka siin üksikasjalikult analüüsima erinevaid muudatusettepanekuid, mis on esitatud liikmete poolt, aga tuletaksin teile lühidalt meelde, miks komisjon teeb ettepaneku see õigusakt üle vaadata ja seda nüüd üsna lühikese aja jooksul pärast vastuvõtmist. praegune õigusakt ei toimi, me oleme sellest veendunud, üks kolmandik tähtsatest valitsusvahelistest lepingutest ei vasta Euroopa Liidu õigusele ja kui valitsuste vaheline energiakokkulepe ei vasta õigusele, siis ei ole seda praktiliselt võimalik enam pärast korrigeerida. seetõttu on komisjon sisse toonud ex-ante lähenemise, ex-ante hinnangu, äh, see aitab olukorda parandada ning mul on väga hea meel, et üldiselt paistab Euroopa Parlament seda toetavat. meie jaoks on väga oluline see, et me saavutaksime õige tasakaalu äh, õige tasakaalu liikmesriikide õiguste vahel, äh, liikmesriikidel on õigus äh, valitsustevaheliste energiakokkulepete üle läbirääkimisi pidada, see kuulub nende pärusmaale, aga samal ajal me tahaksime tagada seda, et sellised kokkulepped oleksid ka Euroopa Liidu õigusega kooskõlas. nagu siin on juba öeldud, on mitmeid üksikasju, äh, mis on veel muudetavad lisaks eksantele Äh, ja seda tuleb äh, põhjalikult analüüsida, nagu näiteks reguleerimise alaeks antehinnangu puhul ja mida teha mittesiduvate äh, vahenditega ning samuti tuleb täpsustada komisjoni arvamuse täpset olemust. meie ootame järgmisi samme selles protsessis pikisilmi meil oleks väga hea meel, kui me saaksime kolmepoolsete läbirääkimistega pihta hakata võimalikult kiiresti, sellepärast et see võimaldaks meil selle õigusaktiga ühele poole jõuda Energialiidu äh, tähtsate verstapostide seast. ja komisjon omalt poolt on äh, valmis osutama, osutama omalt poolt abikätt, et äh, me selle ambitsioonika tööga ühele poole jõuaksime ning oleme valmis konstruktiivset koostööd tegema kolmepoolsete läbirääkimiste käigus. aitäh! suur tänu teile teie kommentaaride eest! ja nüüd saab sõna jällegi meie raportöör äh, härra Krasnodebevski. Äh, palun, teil on võimalus nüüd otsad kokku võtta ning äh, omalt poolt sõnavõtte kommenteerida. suur tänu, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on siin sõna võtnud, suur tänu teile huvitavate kommentaaride eest. ja ma loodan, et me jõuame kompromissini üks asjaolu siiski, millele tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele probleemile, mis on oma olemuselt, nagu mulle tundub, poliitiline. me kuuleme mõningatelt kolleegidelt äh, reservatsioone, vastuväiteid sellele lähenemisele, kus äh, oma murede ja hirmude aluseks tuuakse äh, mure liikmesriikide suveräänsuse kadumise pärast sellepärast, et väga liiga palju riikide pädevustest läheb üle Euroopa Liidu, Euroopa Liidule. mina olen pärit fraktsioonist, kelle, mille jaoks on väga oluline suveräänsus. aga ma tuletaksin teile meelde, et suveräänsus on võimalik ainult siis, kui suveräänsuse õigustuseks on julgeolek, sealhulgas ka energiajulgeolek. ja ma arvan, et sellele tuleb igal juhul tähelepanu juhtida. et äh, kui me ei peaks leppima sellise lähenemisega, kus riigi või piirkonna julgeolek, turvalisus või ka siis äh, jah, liikmesriigi turvalisus satub ohtu tänases Euroopas ainult sellepärast, et me tahaksime energiapoliitikas suuremat kasu lõigata. ja ma arvan, et äh, üldiselt võib öelda, et äh, see raport siin äh, ei sisalda midagi, mis liikmesriikide suveräänsust ühel või teisel moel võiks kärpida, otse vastupidi, me energiavarustuskindlust, energiajulgeolekut parandame, seega tugevdame ka liikmesriikide suveräänsust ning samas ka Euroopa Liitu, suur tänu! suur tänu meie raportöörile ja ja me, me oleme kutsunud kõiki panust andma sellesse raportisse ja kutsun, tuletan siinkohal siis meelde, et hääletame selle teema üle kolmeteistkümnendal oktoobril meie ITRE komisjonis, nii et umbes kuu aega on jäänud aega teil töö tegemiseks. suur tänu ja nüüd läheme edasi meie päevakorra järgmise punktiga. järgmine päevakorrapunkt, rändlushulk, rändluse hulgiturgude eeskirjad, tähtis teema ja ja tahaksime, et äh, rändlustasud kaoksid maikuust järgmisel aastal. nii et teema on äh, väga tähtis, äh, raportööriks on Miia Petra Kumpula-Natri ja tuletan teile meelde, et komisjon avaldas hulgiturgude, rändluse hulgiturgude kohta omapoolse dokumendi kaks kuud tagasi, viieteistkümnendal juunil enne või lausa kolm kuud tagasi, kui nüüd arvutama hakata ja DSM-i määruse raames äh, eelmisest aastast sai selgeks, et viieteistkümnendast juunist kaks tuhat seitseteist rändlustasud tühistatakse, kui hulgituru, äh, turul olevad tõkked on kõrvaldatud. nii et äh, hulgiturg tuleb paika saada ja seejärel tühistatakse rändlustasud äh, juunikuust kaks tuhat seitseteist. ja meie uue, meie ees oleva uue komisjoni ettepaneku eesmärk ongi hulgiturgude probleem lahendada. proua Kumpula-Natri raporti projektist räägime kaheteistkümnendal oktoobril ehk siis kuu aja pärast. täna toimub esimene arvamuste vahetus ilma raportööri poolse dokumendita see on väga oluline ja peaksime võimalikult kiiresti selle tööga ühele poole saama, oma raportiga ühele poole saama ja ka komisjon peab kiiresti tegutsema. et alustada kõikide vajalike sammudega selleks, et hulgiturg rändluse valdkondas korda saada. proua Kumpula-Natri, kallis Miia Petra, palun, teil on sõna suur tänu ja tere tulemast tagasi kõikidele kolleegidele. ma arvan, et praegu on õige aeg näidata, et Euroopa Parlament suudab kiiresti tegutseda ning äh, pidada oma lubadusi tarbijate ees äh, ning tagada, et rändlustasude kadumine järgmisel suvel ka teostub. selleks äh, tuleb hulgiturgude rändluse eeskirjad valmis teha. räägime siin õiguse kasutamise teemast. komisjon avaldas selle kohta oma arvamuse täna, siis me peame ootama Pereki raportit. ja otsus langetatakse hiljem, ma tahaksin seda otsust näha ennem, kui meie oma otsuse langetame Euroopa Parlamendis, sellepärast et see mõjutab turgu. kas siin jääb üheksakümmend päeva või midagi lühemat see on väga oluline, kui me DSM-ist rääkisime, siis me rääkisime tekstisõnumitest, äh, kas nädal, üheksakümmend päeva, millised need äh, ajavahemikud on. see küsimus tuleb täpsustada, enne kui kolmepoolsed läbirääkimised pihta hakkavad. rääkides digitaalsest turust, siis digitaalne ühte turg äh, saab aidata kaasa investeeringute toomisele Euroopasse, majanduskasvu hoogustamisele, töökohtade loomisele nii et äh, seetõttu on tegemist väga olulise, ehkki väikese õigusaktiga. nagu esimees ütles, me oleme juba oma lubadused andnud tarbijatele ja ka parlament on öelnud, et äh, hulgiturg tuleb üle vaadata õigeaegselt äh, ning väga hea, et komisjon on teinud omapoolse äh, ettepaneku kiiresti. komisjoni ettepanek on üsna selge, kolm arva, kolm arvu, kolm äh, hinnapiirmäära, see on kerge äh,. nagu esialgselt paistab, aga, aga samas mitte. tagatreplejad käivad meie ukse taga ja räägivad meile erinevatest seisukohtadest. mina olen püüdnud saada eri, selget pilti sellest, milline Euroopa äh, rändusmaastik peaks välja nägema ja, ja milline see saab välja näha. mul on väga hea meel, et komisjon esitas sellise ettepaneku, mis lähtub laiast mõjuhinnangust, laiaulatuslikust mõjuhinnangust. kõik asjad on põhjalikult läbi kaalutud alusena, tööalusena, see on väga hea. Need kolm arvu, millest ma siin rääkisin, võivad olla mõnede jaoks liiga kiired, mõne, kõrged, mõnede jaoks liiga madalad. nii et äh, me peaksime vaatama siis, millised on meie poliitilised äh, e-, eesmärgid. me peame lähtuma tarbijate vajadustest äh, ning andmete kasutamise vajadustest tulevikus ning konkurentsi äh, olukorrast. ma arvan, et andmete hind on siinkohal kõige olulisem, sellepärast et me teame, et andmete kasutamine on kasvanud üüratult ning kasvab ka tulevikus sama kiiresti. kui me püüame öelda, et andmete kasutamist ei, eh, ei andmete kasutamine ei kasva tulevikus, siis me eh, kaevame iseendale auku, sellepärast et Euroopa peab tulevikus olema digitaliseeritum kui täna. ja ja tarbijahind, kui me hinna valesti paika paneme, siis äh, on äh, kaks eri teenust, mida ettevõtted pakuvad äh, oma siseturu jaoks, riikliku siseturu jaoks ja reisimise ajaks, aga seda me ei tahaks. meie reisime väga palju, meie oleme üle üheksakümne päeva aastast Brüsselis. aga andmete kasutamine piiriüleselt tähendab minu jaoks seda, et inimesed saavad kasutada internetti, äh, lugeda oma emaile, lugeda ajalehti internetist, äh, äh, põhimõtteliselt teha tööd, kui me ei kasuta andmeid, siis me põhimõtteliselt lõpetame oma töötamise, seetõttu just nimelt tarbijate jaoks peavad olema andmete rändlustasud head ja ka hulgi turgu tuleb sellest äh, valgusest lähtuvalt äh, analüüsida. andmeside hind on vähenemas äh, ja tulevikus väheneb ka. kui me kasutame üha rohkem andmeid, siis hind ei jää samaks et on vaja suuremaid investeeringuid, selleks on vaja rohkem kasutajaid ja kui on rohkem kasutajaid, siis ühe ühiku arv nagu ikka alaneb. nii on olnud varem ja nii on ka tulevikus. me teame, et me kõik Euroopas peame investeerima andmetesse ja see on ainult üks väike osa, sellest on rändus. nii et see on väga oluline. esimene prioriteet meie jaoks on tarbijate lubadus ja, ja lihtsus. siis oluline on ka see, et konkurents jääks alles turul. selle kohta on ähm, mitmeid õigusakte vastu võetud ja konkurents on juba tekkimas. aga me ei tahaks äh, turult teisi, mõningaid tegijaid äh, selle õigusaktiga äh, välja lüüa. mida vähem on turul pakkujaid, seda väiksem on konkurents, nii et me peame seda arvesse võtma, kui me tahame, et konkurents jääks jõusse ka tulevikus siis äh, õiglase kasutamise poliitika üheksakümmend päeva, kui need asjad on kõik paigas, siis räägitakse ka alalisest rändlusest. Äh, juba praeguses määruses on äh, kuritahtliku kasutamise kohta ta kaitsemeetmed sees, me peame selle tagama ka tulevikus õigusaktides aga on mitmeid küsimusi, mida tuleb lahendada. nagu üks volinik ütles, autod ei peaks piiril seisma jääma. nii et ka selliseid kõiki erinevaid elemente tuleb arvesse võtta, need oli, see oli minu sissejuhatav sõnavõtt. suur tänu teile teie sissejuhatava sõnavõtu eest tegemist on tähtsa teemaga, rändluse hulgiturud äh, ja variraportöör Euroopa Rahvapartei nimel on Paul Rüübich, palun. jah, ma tänan südamest meie raportööri. jah, tegemist on väga huvipakkuva teemaga. Telekomi ühtne siseturg, turult nüüd digitaalse siseturu poole on suur-suur samm ja tähtis on, et lõppkokkuvõttes me saavutaksime parima tulemuse tarbijatel ühelt poolt ja teiselt poolt on vaja tagada investeeringud infrastruktuuridesse. ja me näeme, et telekomi operaatorite vahel on tekkinud suur konkurentsivõitlus ja tähtis on nüüd, et telekomi teenuste pakkujad Äh, edasigi teeks investeeringuid sellesse valdkonda. ja sellepärast on oluline, et Euroopa siseturul me tõesti saavutaksime selle, mis me oleme eesmärgiks seadnud, see peab olema meie prioriteet ja suured teenusepakkujad saavad oma kulusid internaliseerida ja mark-, turgude vahel äh, tasaarveldada ja see roam like at home, rände nagu kodus Äh, terve võrgu ulatuses on juba mõnede puhul olemas, kes teenust pakuvad, aga me teame ka, et äh, me tahame, et tekiks uudne konkurentsiolukord meie ettepanekute tagajärjel ja tähtis on, et konkurents oleks õiglasem ja läbipaistvam tulevikus ja öö, äh, börsidel toimub öö, selline öö, hulgimüük, suur, suure ulatusega müük, siin seda võib-olla ei anna korraldada börsi kaudu. ja tähtis on, et me ei räägiks ainult megabaitidest, vaid rääkisime eh, tulevikust eh, gigabaitides eh, ja tähtis on, et tarbijad tulevikus ka näeksid lihtsamalt eh, neid andmemahtusid, eh, mida nad kasutavad, kuidas hinnad neile eh, tekivad. nii et ma arvan, peaksime gigabaitides kõiki oma eesmärke väljendama, et need on ülevaatlikumad. on suured erinevused netoteenuste saajate, netoteenuste teenusepakkujate vahel võrkudes ja virtuaalsete võrguoperaatorite jaoks äh, seisavad ees suured väljakutsed ning tähtis on, et me looksime ühesugused äh, tingimused kõigi jaoks, ka nende jaoks, kes tulevad äh, turule alles võrreldes siis juba turul kanda kinnitanud operaatoritega. et oleks õiglased tingimused kõigile. ainult nii saab konkurents korralikult areneda ja tähtis on, et Eh, tarbijad saaksid parima pakkumise ja saaksid seda kogu Euroopas kasutada. Henkel. härra Henkel asendab härra Tošenovskit ECR-ist, olete mõlemad? jah, tõsi see on. mina tahaksin vabandada härra Tošenovski nimel, ta ei saanud tulla, sest tal olid muud poliitilised ülesanded täita. härra Tošenovski aga palus, et ma meenutaks teile, et selle põhimõtte rände nagu kodus kasutuselevõtt eh, järgmisel aastal on edukas eh, samm ja parlamendis varem otsustatu lõpuleviimine. ja mis puudutab eh, hulgi tasandi rändusteenuste kasutuselevõttu ülemmäärade seadmist, ta väga toetab seda. ta on veendunud ka sellest, et uus regulatsioon peab arvestama, milline olukord valitseb ühes või teises liikmesriigis ja tuginema andmetele, eh, mis saadakse ka külastavate, külastatavate võrkude operaatoritelt ja tähtis on, et keegi ei peaks subsideerima, need operaatorid peaks subsideerima külalisi oma võrkudes tulevikus nüüd signaalid, mida komisjon saadab äh, hulgimüügisektorile, äh, tundub, äh, et kulud on suuremad kui tulud, mis on välja pakutud ja see valmistab talle muret. igatahes ta ootab konstruktiivset koostööd raportööriga ja variraportööridega. suur tänu järgmine on Alde nimel härra Peterson, kes asendab härra Roodet. ma tänan. Äh, mõned väga lühikesed märkused härra Roode nimel. see ettepanek on väga tähtis ettepanek, äh, äh, väga suuri väljakutseid esitab huvitav ja ootame koostööd raportööriga, loodetavasti sujuvalt ja kiiresti kehtestatakse juunikuus järgmisel aastal keeld äh, roaming tasusid, lisatasusid võtta. see ettepanek käib käsikäes praeguste poliitikatega ja me ootame ka rakendusakti aasta lõpul selle kohta, nii et kutsume üles komisjoni nõukogu tihedat koostööd tegema ka Euroopa Parlamendiga, tagamaks, et juunikuu kaks tuhat seitseteist tähtajast kinni peetakse. ja väljakutseks on leida hea tasakaal operaatorite vajaduste vahel, tagada õiglane konkurentsivõitlus ja ka tarbijate huvidega tuleb arvestada. nii et ootame koostööd raportööriga ja variraportööridega.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 Euroopa Liidu parlament olema hoopis auahnem, kui komisjon on olnud. nüüd see ettepanek maksimaalseid äh, rändlustasusid vähendada ei ole piisavalt tõhus selleks, et äh, tagada korralik konkurents nii suurte kui väikeste ettevõtete vahel, tuleb olla hoopis, hoopis auahnem, et ettevõtjatel tõesti oleksid õiglased konkurentsitingimused ja kõik saaksid tulu rändustasude kadumisest. nüüd äh, rahvusvahelisest äh, rändlusest äh, tulevad täiendavad kulud on väga väikesed võrreldes nende kuludega, mis tekivad liikmesriikide tasandil, aga samas kümnekordne on praegu vahe rahvusvaheliste rändlustasude ja liikmesriikide siseliste rändlustasude vahel ma toon mõned näited oma koduriigist Itaaliast. vastavalt nendele andmetele, mis on saadud uurimustest, on näha, et rändluse tasud on kolmkümmend üks eurot megabaidi eest. ja siin tahetakse null koma kolmsada viiskümmend eurot megabaiti eest kehtestada. aga kulude arvestusel tuleb aluseks võtta liikmesriigi sisesed kulud, et nüüd tarbija saaks kasu rändlustasude kaotamiseks aastal kaks tuhat viisteist on vaja ka riigisisesed rändustasud alandada oluliselt rohkem. see puudutab nii telefoni kasutamistasusid kui ka andmeedastuskasusid. proua Kappel asendab härra Fontanat ENF-ist. jah, kolleeg Fontana, meie variraportööri nimel ma tahaksin jagada meie seisukohti teiega. nüüd jaerändlusteenuste eh, kasuta, kaotamine Äh, tõesti aitab äh, toimima panna ühtne digitaalne siseturg, aga sellest ei piisa, et tagada rändlusturgude korralik toimimine, mis komisjon on välja pakkunud. teiseks, härra Fontana ütleb, et tuleb tagada, et oleks selged mehhanismid äh, operaatorid mõnedes liikmesriikides on juba hakanud äh, tasu küsima täiendavate teenuste eest äh,. enne veel, kui rändlustasud kaovad, ei saa lubada odavamaid teenuseid tarbijatele, kui operaatorid saavad samal ajal tõsta tasu teiste teenuste eest. tarbijatel on suured ootused ja me peame ära hoidma, et äh, rändlusest tõuseb tulu ainult suurtele operaatoritele. nüüd, mis puudutab väikeoperaatoreid, siis tähtis on tagada konkurents turul ja et see oleks õiglane. väikesed operaatorid on olnud väga mures sellepärast, et nad ei jää ellu, kui lisatasud kehtestatakse liiga madalana. aga me peame arvestama ka sellega, et väikeste operaatorite eluiga jääb tihtipeale lühikeseks ja nüüd hulgitasandi äh, rändlusturu funktsioneerimiseks, see vajab ka investeeringuid. Uh, thank you very much, madam, for your remarks. suur tänu nende märkuste eest ja nüüd saavad sõna ülejäänud saadikud. proua de Castillo Vera, tänu teie raportile, mis te tegite telekomi ühtse siseturu kohta ja teie läbirääkimiste kohta, tänu sellele me saame täna arutada ka arendusteenuste hulgi- ja jaeturgude tasusid. suur tänu. suur tänu ka parlamendile. kulub ära sel teemal, aga lähen oma emakeele hispaania keele peale uuesti üle. on tõsi, et otsus on olemas, aga meil tuleb nüüd eh, täita lüngad, et rändlustasud saaksid täielikult kaduda. ja eh, toimub see, mis peab eh, vastavalt kokkuleppele sündima viieteistkümnendal juunil kaks tuhat seitseteist nii et mõnede kuude pärast. jah, see harmoneerimine on tõesti ülimalt vajalik. komisjon tõesti täitis e, oma kohustuse ja esitas ettepaneku ja ma arvan, et üldjoontes komisjoni ettepanek on hästi tasakaalus. kõigil muidugi võib olla omaenda seisukoht, sõltuvalt liikmesriigist, kust nad pärit on, aga Euroopa turg ei ole praegu veel sugugi ühtne siseturg, vaid tegemist on eh, liikmesriikide turgude summaga. ja ühe või teise tariifi eh, mõju on see, millega me pidime arvestama, kui me rääkisime jaeturu äh, ettepanekuid. ja nüüd hulgitulgude puhul on sama. komisjoni ettepanek äh, on õige. Äh, võib rääkida erinevate summade üle muidugi veel pikalt, aga üldiselt on ettepanek tasakaalus ja eriti tuleb äh, kaaluda erinevaid alternatiive, vabatahtlikud kokkulepped on üks näiteks Äh, Euroopa Komisjon ütleb, et tariifide reguleerimine kõikjal ei kohaldu, ma arvan, et parlament saab siin veel ühte või teist sätet täpsustada. suur tänu raportööridele. Madame del Castillo. ma tänan, proua de Castillo. ja nüüd ma palun, et härra Wolf-Dietrit Krusmann, kes on Connect peadirektoraadi juht, ütleks paar sõna ka Euroopa Komisjoni nimel. Äh, suur tänu. Äh, komisjonil on suur heameel selle üle, et ITRE komisjon täna seda teemat arutab Äh, rohkem kui aasta tagasi me saavutasime poliitilise kompromissi öisel ajal ja komisjon tegi äh, ettepaneku, on koostanud ülevaate ja palju on ka kom-, nõukogu töörühmade tasandil juba ära teinud, nad arutavad seal äh, komisjoni mõjude hinnangut ja komisjoni ettepanekut ka ja me näeme suure heameelega, et et ajakava on küll väga pingeline, aga samas ka auahne ja täna siin parlamendis te e, arutate seda teemat ja loodetavasti see aitab edasi viia läbirääkimisi seadusandjate vahel. ma usun, et me suudame ajast kinni pidada ja saavutada oma eesmärgi, nimelt e, et ka hulgimüügiturgude tasandil lisatasud kaovad, aga tähtis on nüüd kompromissidele jõuda. mõned probleemid, mis tõstatati, me kuulsime juba, milline väljakutse on selle algatusega. on vaja leida tasakaal kahe eesmärgi vahel, et mõlemad tuleb täita, ühelt poolt eh, niinimetatud külastatud, külastatava võrgu operaatorid eh, Äh, jah, peavad täielikult olema hõlmatud, nemad ju pakuvad äh, liiklusteenuseid, aga teine eesmärk on lubada võimalikult paljudel operaatoritel äh, jaetasandil pakkuda oma koduriigis välja nagu kodus tingimustel teenuseid et nüüd leida see tasakaal ei ole sugugi lihtne. komisjon on välja pakkunud konkreetsed arvud, aga ma kinnitan teile, et pärast analüüsi, mis me tegime, me leiame, et mõlemad eesmärgid tuleb sajaprotsendiliselt täita. me oleme kindlad, et kulud on kõik kaetud ja hõlmatud meie ettepanekuga, me oleme tõesti hinnanguid teinud ja tulnud järeldusele, et mitte ainult suured operaatorid, vaid ka enamik väikeoperaatoritest eh, saavad, suudavad pakkuda rände nagu kodus tingimustel oma teenuseid. Eh, ja seda tänu selle jätkusuutlikkuse erandile, aga see on tõesti erand. Mm, me loodame, et kõik õnnestub ja viimane asi, see seos õiglase kasutamise poliitika vahel ja teise kaitsemeetme vahel, mis äh, seadusandja on ette näinud. rakendusakt käsitleb seda ja komisjon võtab selle vastu aasta lõpul. ja ma tahan teile vaid öelda, et täna me avaldasime komisjonis äh, selle teksti projekti ja kõik võivad juba komment-, konsulteerida kogu septembrikuu ja siis käivitatakse mm, komiteede menetlus ja seejärel hakkame arutama seda liikmesriikidega ja perekiltki oleme palunud arvamust ja ootame nendelt eh, oktoobri keskpaigaks nende seisukohta, nii et loodetavasti siis on meil kogu äh, informatsioon olemas. nii et panen siin punkti ja loodetavasti meil õnnestub saavutada seda, mida me mida seadusandja aasta tagasi otsustas. suur tänu komisjonile. meie raportöör, palun, proua Kumpula-Natri, lõppsõna on nüüd teil. väga lühidalt. kolleegid, kes sõna võtsid, jah, tõesti rääkisid ühtedest samadest äh, aspektidest ja nii, et me oleme nüüd läbirääkimiste alguses üsna headel positsioonidel ja saame edasi tegutseda. komisjonil on ka hea alus loodud juba kolmepoolseteks ja eh, on vaja olla piisavalt auahne eh, ja kujundada head turud. jah, ei saa sügisel äh, alustada mm, ainult hindadest me teame, et äh, ettepanek muudab turgu, sest see, äh, mida pakutakse siseriiklikul turul, võib olla väga teistsugune sellest, mida pakutakse piiriüleselt. Äh, väga hea, et nüüd tahetakse minna kaugemale ja et eurooplased, kes tahavad ringi liikuda, ei pea sellepärast äh, täiendavalt väga palju juurde maksma. nii et kaheteistkümnes oktoober äh, kaalume seda raporti eelnõu, muudatusettepanekud saab esitada kolmeteistkümnenda oktoobrini ja ITRE-s hääletame kahekümne üheksandal novembril. suur tänu, olen lõpetanud seitsmenda punktiga, nüüd on meil suur hea meel minna järgmise päevakorrapunkti juurde number kaheksa ja see on seitsmesaja megahertsi sagedusala kasutamine liidus uh,. Discussed... tuletan nüüd meelde, et äh, proua Patricia Toia raporti projekti arutasime juulis, täna arutame muudatusettepanekuid, neid on kakssada viis lauale toodud teiste liikmete poolt. nagu te teate, siis soovitakse muuta komisjoni otsuse eelnõud seitsmesaja megahertsise sagedusala kasutamise kohta, praegu on see ette nähtud ringhäälinguteenuste jaoks, aga komisjoni otsuse kohaselt kasutatakse seda üle kogu Euroopa traadita lairiba teenuste tarbeks Äh, raportöör räägib meile sellest lähemalt. Patricia, palun avage arutelu. suur tänu, et meenutasid meile kõigile selle päevakorrapunkti tausta ja rääkisite erinevatest äh, otsuse etappidest. rääkisite ka sellest, mis on selle dokumendi eesmärk. arutluste käigus on see leidnud laialdast toetust, vähemalt siin komisjonis on leitud, et äh, selline siire, kui seda nüüd nii nimetada, ringhäälinguteenustest traadita lairibateenustele seitsmesaja megahertsi sagedusalas, et see on midagi, mida me kõik toetame, et seda raadiospektrit võiks kasutada muudel otstarbetel, muul otstarbel, kui seda kasutatakse praegu, seda arvatakse ka väljaspool seda komisjoni siin. see on hea nii majandusele, kui tootmismajandusele, tootmissektoritele üle kogu Euroopa. Äh, sellel on äh, suuri võimalusi majanduse digiteerimise vaatepunktist. nii äh, saaks vältida võimalikke takistusi digiteerimise ees. seda on tõestatud uuringutega, teadustööga taim-, aeg on nüüd käes äh, selle teemaga edasi liikuda. Äh, me saame anda tõuke innovatsioonile üle kogu Euroopa ärisektorite. meil on nüüd äh, üle kahesaja muudatusettepaneku. Mm, neid saab rühmitada ja kui me hakkame muudatusettepanekuid ükshaaval läbi võtma, siis vaatame, kas saame need erinevate teemade ümber eh, viieks või kuueks või seitsmeks eh, punktiks eh, raportis koondada. esiteks tähtaeg, pärast mida peaks seitsmesaja megahertsine sagedusala olema vabastatud et see oleks saadav äh, side otstarbel kasutamiseks, nagu te teate, rääkis komisjon aastast kaks tuhat kakskümmend oma ettepanekus. muud raportid räägivad aastast kaks tuhat kakskümmend kaks ja sinna vahemikku jäävadki need ettepanekud, soovitakse nii aastat kaks tuhat kakskümmend tähtajaks kui pikemat tähtaega, mina raportöörina isiklikult eelistaksin komisjoni ettepanekut, oleme nõus sellega, võib-olla pikendaksime seda aastani kaks tuhat kakskümmend kaks, see on kõigest kaks aastat lisaks, see ei ole liiga pikk aeg ja ma arvan, et äh, oma toetaksingi siin komisjonis just sellist soovitust. muidugi saan ma aru sellest, et me peame koostama konkreetse teekava, mis äh, äh, määrab liikmesriikidele teatavad kohustused me ei saa see aastani kaks tuhat kakskümmend käed rüpes istuda, meil peab olema tähtaeg ja meil peab olema teekava, mis meid selle tähtajani viib, äh, arvestagu see siis kahte aastat lisaks või mitte, aga need kaks lisaaastat läheksid muidugi, äh, neid läheks äh, tarvis võib-olla. kolleegide muudatuse ettepanekud lahkavad seda küsimust üksikasjalikumalt, räägivad õigustusest, kuidas õigustada seda lisaaega tähtaja edasilükkamist. see peaks olema kuidagi seotud reaalse olukorraga liikmesriikides, aga igal juhul kaks lisaaastat eh, ei kehtiks individuaalsetel juhtudel, näiteks nagu minu koduriigis, vaid eh, on ka selliseid üldisi küsimusi. esiteks on ju nii palju piirkondlikke telejaamu, ka neid tuleb arvesse võtta ja nende vajadusi. meil on mitmeid äh, regionaalseid äh, telejaamu. me ei saa äh, me peame nad kuidagi olemasolevasse spektrisse ära jaotama ja nagu ma juba ütlesin, on meil mitmeid piirkondlikke telejaamu, mitmekesisuse jaoks on see muidugi väga positiivne, aga tehnilisi põhjusi jagub, miks tähtaeg edasi lükata aastani kaks tuhat kakskümmend kaks. teine rühm äh, muudatusettepanekuid puudutab kasutusõigusi seitsmesaja megahertsi sagedusala osas. kui me lisame sinna kaks aastat juurde, siis peame arvestama, et et äh, samas tuleb ka kasutusõiguse turundamist arvesse võtta, äh, näiteks kolmas artikkel või õigemini kolmas äh, muudatusettepanekute rühm, ütleb kõneleja käsitleb seda teemat, et mitmed kolleegid on arvamusel, et meil on äh, nüüd see sageduse ala ja me peame suutma tagada, et äh, see katab piisavalt palju territooriumit selleks, et äh, edastused oleksid piisavalt hea kvaliteediga ja vastaksid ka minimaalsetele kiirusnõuetele, mis on toodud artiklis kolm olemasolevas tekstis see on äh, muidugi väga auahne, kui meil palutakse see kiirus äh, igas piirkonnas tagada, erinevas, äh, erinevad tehnilised, tehniline valmisolek on erinevates piirkondades, aga ma arvan, et see on võimalik ja parlament peaks selles küsimuses komisjoniga nõustuma peaksime tagama kvaliteedi ja kiiruse ja see on Euroopa kodanike huvides, sest just neile ju neid teenuseid pakutakse. muidugi äh, arvamused lähevad äh, siinkohal lahku, lahku lähevad arvamused ka selles küsimuses, kas teenusepakkujad audiovisuaalteenuste jaoks kas neil peaks olema sagedusalale ligipääs äh, selle perioodi jooksul, kui seitsmesajast megahertsist allapoole jääv spekter on, kas see peaks olema neile aastani kaks tuhat kolmkümmend saadaval, see on eraldi artiklis välja toodud, ka siin komisjonis lähevad arvamused selles osas lahku, muidugi see on õigustatav, see annaks kultuurilistele eripäradele, piirkondlikele teenusepakkujatele võimaluse äh, aastani kaks tuhat kolmkümmend ennast sellega vastavusse viia, muidugi tehnoloogia areneb äh, kiiresti edasi, see tähendab, et äh, siis äh, oleks aastani kaks tuhat kolmkümmend õigustatud ka investeeringud, investeeringud tuleksid kasuks kõigile Euroopa ringhäälinguasutustele ja see oleks ka kultuuriliselt kasulik, see tuleks siia kaasata arvamused muidugi läksid jälle lahku, lahknevad arvamused läksid ka allalingi osas, seitsesada megahertsi siin sagedusalas on operaatoritel võimalik luua allalink, kuid on ka neid, kes soovivad selle siit üldse välja jätta, kes soovivad, et see kehtiks ka üleslingile. see on väga vastuoluline teema muidugi ma ei ole isegi raportöörina siin lõplikku seisukohta välja kujundanud, äh, pean veel kõnelema variraportööridega. ja mis puudutab teekavast, kuidas jõuda seitsmesaja megahertsini, on oluline, et me töötaksime välja teekava, kuidas eesmärke saavutada kaks tuhat, aasta kaks tuhat seitseteist on peatselt käes sinna suunas me peaksimegi liikuma oma teekava koostamise tähtajaga, siis saaksime paika panna ka erinevad etapid liikmesriikide vahelise koordineerimise küsimus on samuti veel õhus. kui meil on äh, naabriteks Itaalia ja Prantsusmaa, siis on muidugi ka interferentsi küsimus, see tuleb kuidagi lahendada ja just siin peamegi me teiega vast kinni pidama. komisjoni ettepanekus on ka kompensatsioonidest, hüvitistest räägitud, kasutajatele peaks äh, olema ette nähtud hüvitised, kuna seadmed, mida kasutatakse, on ju erinevad piirkonniti ning lõpetuseks äh, peaks mainima ka veel seda, et äh, mis puudutab spektrikasutuse hindamist, siis aasta kaks tuhat kakskümmend kolm oleks ehk sobiv selleks enne vastavat konverentsi. Need on siis need viis või kuus suuremat äh, punkti, mille ümber muudatusettepanekud grupeerida rääkisin ülevaatlikult äh, sellest, kuhu oleme veel jõudnud, aga muidugi on veel lahtisi otsi, mis variraportööridega peame arutama. palju õnne, õnnitlen, raportöör rääkis meile kõik ära, mida siin rääkida oli, aga proua De Castillo Vera härra Hokmarki nimel ja Rahvapartei nimel meie variraportöör on härra Högmar, nagu te teate. tahaksin siinkohal tänada raportööri tehtud töö eest. Äh, töötan proua Toiaga edaspidi rõõmuga koos selle dokumendi kallal ja soovin, et parlamendi ettepaneku heaks kiidaks võimalikult kiiresti, et Euroopa püsiks mitte ainult mobiilteenuste pakkumise esirinnas, vaid äh, digitaalse majanduse esirinnas. Äh, see projekt tuleb asetada õigesse konteksti, me ei räägi siin ainult spektri, raadiospektri jagamisest, oluline on tagada, et Euroopa äh, oleks tagatud IT-võimekus, et me tõmbaksime ligi investeeringuid ja selleks on vaja kasutada ka spektri alumist osa, seitsmesaja megahertsi sagedusala ning siin on Euroopal võimalus luua üks maailma dünaamilisemaid turge, see on oluline nii interne-, asjade interneti jaoks, mobiilsideteenuste jaoks ja nii edasi. Äh, projekti tuleks vaadelda tehnoloogia kiire arengu valguses, samuti tuleb tagada äh, kasutuskiirus ja need peaksid olema võtmeaspektid, kui läbirääkimistega jätkame. Euroopa Liidul ja majandusel on võimalus äh, IT-turg harmoniseerida. mis puudutab ajakava, siis tähtaeg peaks jääma aastasse kaks tuhat kakskümmend aga liikmesriikidel äh, peab äh, lubama teha erandeid kuni kaheks aastaks vastavalt äh, konkreetsetele juhtumitele, ilma et see takistaks traadita lairibaühenduse arengut liikmesriikides. aga samas on oluline ka see, et õigustatud oleks mis tahes tähtajast mitte kinnipidamine, et liikmesriikidele ei oleks äh, lihtne ja oleks see lihtne võimalus tähtaega lihtsalt edasi lükata. mis puudutab spektriõiguste kasutamist, siis komisjoni tähtaeg on kaks tuhat kakskümmend kaks, äh, kolmkümmend juuni, aga selleks, et tagada Euroopa Liidu konkurentsivõime, äh, on tarvis kiiremat lähenemist. seega teeme ettepaneku, et et äh, selle spektri kasutus, kasutuse tähtaeg määrataks aastaks, mitte hiljemaks kui kaks tuhat kakskümmend üks. see võimaldaks operaatoritel siirduda seitsmesaja megahertsi sagedusala mitte ainult spektri ümberjaotamise aspektist, vaid et oleks tagatud ka virtuaalsetele operaatoritele ligipääs. mis puudutab litsentsimist, siis äh, litsentsid peaksid kehtima kolmkümmend aastat äh, selleks, et julgustada investeeringuid, kuna Äh, investeeringutulu võib olla pikemaajalisem. mis puudutab äh, litsentsitulusid, äh, litsentsidega kauplemist, siis on vaja tagada litsentsi omanikele ka õiguskindlus litsentside haldamisel siin on võimalus ka, tuleb jätta võimalus ka uute tehnoloogiate arendamiseks, nagu te teate, siis DSM-i määruses oli see üks tingimustest, Äh, triloogidel jäeti see välja, kuna me ei saanud seda sinna viia. ning lõpetuseks, mis puudutab teekava, siis äh, on oluline see, et liikmesriikidel oleks piisavalt aega avaldada ja kasutusele võtta riiklikud tegevuskavad. kolmkümmend juuni kaks tuhat kaheksateist, äh, see tähtaeg peaks nendele tingimustele vastama lisaks sellele on oluline ka see, et kui mõni liikmesriik otsustab tähtaega edasi lükata aastast kaks tuhat kakskümmend, siis peaks teekava pakkuma võimaluse seda ka põhjendada ja komisjon pärast seda langetab otsuse raadiospektri äh, kasutusala osas. suur tänu! Mr Peterson replacing Mr Roode. härra Peterson, härra Rööde nimel, palun. suur tänu, esimees. juhiksin tähelepanu kolmele asjaolule, mis on väga olulised ALDE fraktsiooni jaoks. kõigepealt meil on vaja ambitsioonikamat ettepanekut. spektri küsimused on olnud meie töölaual juba aastaid me jõudsime kokkuleppele rahvusvahelisel tasandil, et äh, rohkem sagedust tuleb anda äh, mobiilsele, äh, mobiilteenustele ning traadita ühendusele. nõukoguga ei ole Euroopa Parlamendi kuulda võtnud, nüüd peavad liikmesriigid lõpuks tegutsema hakkama ning kandma hoolt selle eest, et Euroopa Liit ei jää maha vee, 5G e, e-mobiilsuse e, e-tervise valdkonnas ning ringhäälingu teenuste valdkonnas kultuuriedendusega seoses. samuti tuleb parandada Euroopa Liidu kodanike ühendatavust Äh, sagedused ei tunne piire, äh, digitaalne ühtne turg ei ole veel reaalsus, Euroopa Liit peab tagama ühtsuse, tehnilise standardimise äh, ning kasuliku kooseksisteerimise spektril valdkonnas ning innovatsiooni tuleb soodustada. ajastus on vägagi seotud minu kahe esimese kommentaariga, liiga palju aega on juba kaduma läinud, liikmesriikidele anti piisavalt aega selleks, et seitsme megahertsi äh, sagedusriba vabastada ning äh, valmistuda traadita äh, ühendusega seotud väljakutseteks ette. kaks tuhat kaks, kolmkümmend peaks olema igal juhul viimane tähtaeg, paindlikkus peab olema väga äh, üksikutel juhtudel ning väga põhjendatud, väga hästi põhjendatud, ootame pikisilmi võimalust teha koostööd teiste raportööri, variraportööridega ning kolleegidega. härra Borrelli, EFTD. suur tänu! lugupeetud esimees, meie fraktsioonina oleme valmis tegema koostööd variraportööride koosolekutel äh, oleme valmis äh, üheskoos leidma kompromisse, mis tagavad tõhusa spektri kasutuse. ma olen veendunud, et kompromissi on võimalik leida, äh, olukord paraneb, ühenduvus paraneb, meie omalt poolt esindame oma poolt, omapoolseid ettepanekuid kaugemate piirkondade, mägede piim-, piirkondade ja maapiirkondade kohta. me tahame, et koostöö liikmesriikidega oleks parem. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunis tehtava raportiga peaks selle tagama, tagatama, me ei saa oodata heade tavade levitamise ees seitsmesaja, seitsesada megahertsi peaks tagama sammukese tuleviku suunas, me peaksime ära hoidma seda, et me äh, veel viivitaksime siin, viivitusi saame ära hoida, aga ainult siis, kui me ühiselt tegutseme. tegemist on raske üleminekuga mobiili ettevõtete, televisiooni-ettevõtete üleminekuperioodiga, üleminekuprotsessiga on tegemist ja seetõttu üleminekut on ikka raske, et me peame kõikide huvirühmadega arvestama ning no, neid kaasama. mõningate liikmesriikide jaoks on see võimaluseks kasutusele võtma selliseid ribateenuseid, lairibateenuseid, mida varem ei ole kasutusele võetud ja mis on tekitanud taristus puudujääke. see on võimalus konkurentsivõimelisemaks muutuda artiklis viis on räägitud artikkel kahe kolme kohustuste täitmisest meie eesmärgiks peab, peaks olema Euroopa kodanike võimalikult hea ühendamine ning äh, kõike seda tööd tuleb teha avalikkuse silma all avalikult, see on meie seisukoht. suur tänu, NF, proua Kapper esindab äh, NF-i. ma tänan sagedussalade äh, eraldamine kaheksasaja megahertsi sagedusalas on väga tähtis teema, see seondub meie konkurentsivõimega Euroopas ja sel põhjusel on kaks asja väga olulised, kõigepealt harmoneeritud tegutsemine ja teiseks kiiresti on vaja tegutseda. ja tähtis on 5G võrkude ülevõtmisel mitte kaotajaks jääda. me oleme praegu kolm G tasandil, tulevikus peame sama head olema viis G tasandil. mis puudutab nüüd ülevõtmise kiirust, siis eh, siin ma tulen esimese punkti juurde, nimelt siduvad eh, andmed. jah, kaks tuhat kakskümmend peab olema mm, tõesti sihtmärgiks ja eh, pluss kaks aastat, siis on vaja ikkagi ära vaja põhjalikult põhjendada, miks vajatakse veel juurde kahte aastat ja mis puudutab läbivaatamist, siis kindlasti tuleks see toimuma enne eh, ITU konverentsi ja mitte aastal kaks tuhat kakskümmend viis. Eh, kaks tuhat kaheksateist on teine tähtaeg, millega võiks nõus olla, aga see tähendab seda, et eh, liikmesriigid tõesti suudavad seda. Mm, ma ei ole päris kindel kas õnnestub see liikmesriikidel, kui nad nüüd gaasi juurde annavad, saavutada? ja õiguskindlus on väga tähtis ju operaatoritele, ettevõtjatele ja mis puudutab hüvitisi, eh, siis seegi on õige ettepanek siin et äh, saaks jätkata äh, maapealne ringhäälingu äh, teenus aastani kaks tuhat kolmkümmend juurdepääsu alla saja seitsmesaja megahertsi sagedusalale. tänu, Pilar de Castillo. Vale, te rääkisite härra Höökmargi asemel, asendasite härra Bonit, kes asendas härra Bonit ja nüüd te saate rääkida siis lõpuks ka iseenda nimel jah. mul ei ole selle vastu midagi, meie sidemed on soojad ning me teeme tihedat koostööd. ja G kakskümmend otsustas eile kutsuda kokku ministrite kohtumise ja tegemist on siis ministritega, kes vastutavad digitaalküsimuste eest. miks? selleks, et koostööd parandada, et koostööd voolu joonestada ning kiirendada. ja seda äh, majanduskasvu edendamiseks, see on väga tähtis teema G kahekümne kontekstis ning selles kontekstis seitsmesaja megahertsiline sagedusala Äh, on väga tähtis, see on äh, kiire internetiühenduse seisukohast väga tähtis ja, ja selline areng peab äh, toimuma kiiresti. mis puudutab raportööri seisukohti, siis tahaksin siia lisada midagi. olen nõus suures osas raportööriga võib-olla mõningad muudatusettepanekud mul siiski on, aga tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele asjaolule. kõigepealt äh, litsentside äh, kehtivusaeg kolmkümmend aastat äh, on vajalik sellepärast, et see soodustab investeeringuid. see on stimuleeriv samm, eks ole mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, üleandmise plaane, siis äh, riikidele tuleb selgelt öelda, et kui tegemist on äh, erandiga liikmesriigis, on mingi üle mingi edasilükkamisega. siis riigid võivad võivad lähtuda siiski kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, eesmärgist vastasel korral tekib liiga suur osk, oht, et äh, lükatakse edasi kõiki. kui üks riik on äh, taotlenud äh, teenuste kättesaadavaks muutmise edasilükkamist mõne aasta võrra, siis naaberriigid võivad siiski esialgsest tähtajast kinni pidada. me peame tegutsema võimalikult kiiresti ning kõik need üksikasjad paika saama. proua Kallas, palun. digitaalne ühtne turg. jah, suur tänu ma jätkan sealt, kus kolleeg pooleli jättis kui selle teema puhul on oluline, et meil oleks ühtlustatud lähenemine, koordineeritud lähenemine seitsmesaja megahertsi äh, sagedusala ulatuses ja nii palju, kui ma aru saan, siis ka raportöör ja nõukogu on selles osas ühele meelele, et mõningad liikmesriigid võivad äh, äh, rohkem aega võtta, siis see tegelikult ei ole ühtlustatud ja kooskõlastatud lähenemine ja see on problemaatiline aga kui asjad juba nii on paraku, siis me jääme, peame mõningatele liikmesriikidele erandeid võimaldama, kui need liikmesriigid ei saa meie kokkuleppest kinni pidada või sellest äh, kooskõlastatud äh, tähtajast kinni pidada, siis võib-olla me võiksime teiste riikidega võib-olla hoopis kiiremini teha, võib-olla siis äh, mõned riigid, kes tulevad toime kahe tuhande kahekümnenda aasta tähtaega, tuleksid toime ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda või kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tähtajaga. ja veel üks asjaolu, millest siin veel räägiti, kui antakse pikendust mõningatele liikmesriikidele, siis peab olema väga selge, millised on selliste erandite puhul eeskirjad ja, ja tingimused. sellised viivitused peavad olema õigustatud konkreetsetel alustel ja need alused peaksid olema määruses välja toodud Äh, lahendamata piiriülesed koordineerimisküsimused, äh, vajadus tekitada, tagada äh, tehniline siire ring, ringhäälingu standarditega seoses ja nii edasi ja nii edasi. komisjon peaks olema ennetav ning seda protsessi soodustama, et selline koordineeritud lähenemine oleks tõesti kergem proua Henkel, meie aseesimees. vabandust, mind jäeti paraku vahele. mina pidin asendama ka meie variraportööri, kes kahjuks äh, ei saanud äh, siin täna olla, härra Bashir. tema saadab äh, omalt poolt oma vabandussõnad ja Euroopa konservatiivid ja reformistid on väga selgelt välja öelnud, et meil on kaks probleemi komisjoni ettepanekuga. meil on hea meel, et nii raporti projekt kui muudatusettepanekud äh, paistavad, äh, kajastavad äh, üleüldist üksmeelt fraktsioonide vahel mitmetes küsimustes, oleme varem öelnud, et meie, meie varasemad reservatsioonid puudutasid seitsmesajast allapoole minevat sagedusalat, kus ei võeta arvesse uuenduslikkust ning parema õigusloome põhimõtet me ei tahaks äh, liiga äh, piiravat äh, lähenemist. me ei ole allalinkimises teenustele taga piirdumisega, aga teiseks äh, üldiselt äh, toetatakse ka kaheaastase erandi võimaldamist. me teame, et on liiga palju äh, viivitusi kaheksasaja äh, megahertsise sagedusala vabastamisega. me teame, et liikmesriigid vajavad aega selleks, et sagedusala vabastada ning äh, et on väga palju äh, ja tarbijatele tuleb midagi selle vastu pakkuda, kasutajatel tuleb midagi selle vastu pakkuda. Äh, kui liikmesriikidel on raskusi, siis õigusaktid peaksid võimaldama neile piisavat paindlikkust, mida nad saaksid kasutada. üldiselt meil on hea meel, et on saavutatud üldine üksmeel võtmeküsimustega seoses selles õigusaktis ning oleme valmis tegema koostööd teiste fraktsioonidega kompromisside väljatöötamise nimel suur tänu, kallis kolleeg, proua Kumpula-Natri. suur tänu, jah. ma tahan lihtsalt lühidalt öelda, et äh, mul on väga hea meel, et äh, vähemalt Ritšeki arvamus tuleb ennem kui äh, äh, ITU kohtumine me peame kiiresti äh, tegutsema, et teiste mandrite kannul püsida 5G kasutamisel. me ei tahaks äh, siinseid viivitusi äh, edasi kanda. minu koduriigis, ma olin juba Brüsselis sel ajal, aga minu koduriigis poliitikud, ettevõtjad ning ringhäälingu sektori esindajad üheskoos püüdsid arutada selle üle, kuidas sagedust kasutada võimalikult tõhis, tõhusalt. Äh, ja eesmärk on võtta arvesse seda, et mobiilsetel seadmetel saab samuti ringhäälinguteenust edastada ja inimestele meeldib vaadata televiisorit, aga nad ei pruugi vaadata seda lihtsalt oma äh, nii-öelda lauateleri kaudu kui me toome kõik äh, kokku digitaalajastu tingimustesse, siis võib-olla inimesed vaatavad digitaalselt oma, oma telesaateid. tehnilised lahendused on juba olemas ja minu meelest on väga hea, et äh, on olemas innovatiivsed lähenemised selleks, et sagedusriba äh, tõhusamalt kasutada ning see ei takista meie edasist arengut sageduse piiratusel härra Andres Kais, Connect peadirektoraat, Euroopa Komisjon, osakonna juhataja, palun. suur tänu, härra esimees ja tere õhtust, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt äh, tahaksin öelda suur tänu raportöörile selle raporti projekti eest, mis on suurepärane ning samuti ettepanekute eest, mis ta varem tegi. väga mitmeid äh, häid ettepanekuid äh, mis aitavad tasakaalu parandada, räägiksin äh, kahest asjaolust, millest tema rääkis. üks, äh, mis on seotud seitsmesaja megahertsi sagedusala kasutusega kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja teine kommentaar puudutab seitsmesajast allapoole jäävat sagedusalat. me oleme väga palju näiteid toonud äh, näiteks selle kohta Jaapani olümpiamängud, Hiina äh, kommertsalgatus äh, ja nii edasi ja nii edasi selle kohta. Äh, see, need näitavad, et väga oluline on, et see sagedusala muudetakse kättesaadavaks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, kui see vähegi on võimalik. ja komisjonil peab olema 5G tegevuskava, selline tegevuskava tõesti esitatakse järgmisel nädalal juba ning kutsun teid kõiki sellega tutvuma kui Euroopa tahab liidri rollis olla selles valdkonnas, siis Euroopa peab selge sõnumi praegusel hetkel saatma selle kohta, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks nii läheb. igasuguseid viivitusi tuleb vältida, see on tähtis. ning meie arvates on väga vähe põhjuseid, mis selliseid viivitusi üldsegi õigustaksid, võib-olla piiriülenest kättesaamatu kokkulepe kolmanda riigiga, mis jääb väljapoole Euroopa Liitu. ma olen kuulnud, et põhjendus, põhjendusi tuleks analüüsida, jah, teekaardis peavad olema kõik põhjendused selgelt kirjas, komisjoni kontrolli on siin märgitud, me tahame vältida ka seda, et sellised viivitused, tähtaja pikendamine ei mõjutaks teiste liikmesriikide olukorda. ja nende riikide jaoks, kellel on raskusi, Itaaliat mainiti siin, siis loomulikult neid raskusi tuleb analüüsida ja me usume, et on ka Itaalia puhul oma võimalused kus on võimalik olemasoleva spektri äh, ressursse parandada, nagu proua Marmojagi, Toiagi mainis, siis äh, arve, et arvesse võtta tarbijate ostetud seadmeid enne kahe tuhande kahekümnendat aastat. Nende küsimustega me kavatseme tegeleda, mis puudutab seitsmesajast allapoole jäävat sagedusala ning äh, allalinki sagedusala, siis äh, me kutsume raportööri üles seda ettepanekut toetama ainult allalingi äh, üle selle sagedusala eraldamisega seoses. see annab piisavalt paindlikkust ning annab suuna kätte. see suuna andmine on väga oluline rahvusvahelise ühtlustamise seisukohast ning selle seisukohast, et et äh, sektor teaks, kuhu suunas liikuda ning mida Euroopa plaanib ka 5G ja, ja nii edasi valdkonnas. ka mina kuulsin sellest Soome üritusest, mida siin mainiti eelmisel nädalal ja see näitas just seda, ta on äh, lingi või allalingi tehnoloogia äh, Äh, vajadust. suur tänu teile äh, kommentaaridest Euroopa Komisjoni nimel. ja nüüd siis meie raportöör Patricia Toia. meil on veel äh, üle poole tunni aega koosoleku lõpuni. palun. suur tänu ma tean, et ma alguses rääkisin väga pikalt aga nüüd äh, vastaksin pisut sõnavõtjatele. Äh, aga enne kui ma räägin äh, meie kompromissettepanekutest, ütleksin, et me teame kõik, mida me tahame saad-, saavutada, me peame siin aga olema tasakaalustatud. me tahame Euroopa tööstuse konkurentsivõimet parandada, kuid seda konkurentsivõimet peame parandama nii, et me Euroopa Liitu, Liidule sellega kahju kaasa ei tooks. komisjoni esindaja just rääkis äh, paar minutit tagasi innovatsiooni ja kasvuvajadusest äh, ning muudatustest sellega seoses. aga võib-olla vanematel inimestel on, äh, on raskusi sellega, kuivõrd neil ei ole vahendeid, et ennast enda tehnoloogilisi võimalusi ajakohastada. nii et me peame ka haavatavaid äh, ühiskonnarühmi arvesse võtma, samal ajal kui suuname pilgu tema lõppeesmärgile. tuleb tulla vastu ka nendele inimestele, kes ei suuda ajaga selles suht-, suhtes sammu pidada. ja nüüd rääkides äh, tähtajast, see tähtaeg edasilükkamine, pikendus äh, pidage meeles seda, mida ütles Euroopa konservatiivide reformistide esindaja. kõik peavad kiiresti tegutsema. me peame selleks kuupäevaks asjadega ühele poole jõudma. aga see ei tähenda seda, et me peaksime ootama selle kuupäevani, me ei tohiks neid riike, kes kiiremini tegutseda suudavad ning tahavad, tagasi hoidma inimesed võivad erinevate kiirustega tegutseda, kui me ütleme kaks tuhat kakskümmend kaks, siis see ei ole midagi otseselt erakordset, sest et teatavat paindlikkust on vaja. ja ma usun, et see on teekaardis kõik sees ma ei tahaks, et keegi valesti aru saaks asjadest. kaks tuhat kakskümmend kaks ei ole mingi erakorraline tähtaeg, mis peaks tekitama liikmesriikidele suuri probleeme. me teeme, meie lähtealused on erinevad ja kaks tuhat kakskümmend kaks aasta tähtajana koos teekaardiga on meile abiks. ja ma arvan, et seda peaksime kompromisse välja töötades meeles pidada. oktoobrikuus äh, räägime me sellest äh, veel meie komisjonis, äh, see oli siis päevakorrapunkt number kaheksa, kas meil on muude küsimuste vallas midagi lisada, ei ole. siis järgmine koosolek kahekümne kuuendal septembril kaks tuhat kuusteist kella kolmest kuni kella kuus kolmekümneni pärastlõunal. ja suur tänu teile! töö algas hästi, aitäh, Patricia! Another ten months in front of us without holidays, almost, almost. Okay.